ja guten Tag. tere päevast. pidevalt õõnestatakse siin minu autoriteeti. tere päevast. alustame uuesti istungit, päevakord on teile ette saadetud, muudatusettepanekuid sellele pole tehtud, seega on see vastu võetud. esimehe teadaanded räägiksin keele režiimist rohkem mul ei ole küll midagi teada antud, et ma peaksin teile rääkima. proua Ajala Sender. Eh, aitäh, proua esinaine me vist läheme kohe hääletuse juurde, kui ma nüüd õigesti aru sain, aga ma tahaksin mainida paari aspekti. kõigepealt eelmine kord, kui me Strasbourgis hääletasime, võttes arvesse neid organisatoorseid muresid, mis meil on olnud meil pidi olema neljapäeval Brüsselis koosolek, siis tuli see edasi lükata, siis olid ka logistilised probleemid inimestel reisimisega ja äh, Strasbourgis toimus koosolek kell pool kaheksa õhtul, see oli keeruline nende jaoks, kes alles kohale jõudsid, ka nende jaoks, kes juba olid kohal, aga neil oli muid asju kõiki teha. seega, kui me räägime hääletustest, eriti kui nad on nii olulised hääletused, siis minu arvates, kui on hääletusaeg paika pandud, siis tuleks sellest kinni pidada ja eelkõige ei tohiks hääletada varem, sest mõningad saadikud seetõttu ei saa hääletada. seega tulevikus palun tagage, et hääletusaega ettepoole ei toodaks. see on väga oluline. siis mis puudutab päevakordi oleks ka meeldiv, kui nad jõuaks meieni piisavalt varakult, et me saaksime öö, öö, arvesse võtta võimalikku muudatusi, näiteks öö, öö, kui me räägime hääletusaegadest, jah, Saksamaa valimised on küll asju segamini ajanud, aga eks meil kõigil on keeruline. teiseks, eile õhtul hämmastas mind väga see, et Saksamaa kantsler proua Merkel tuli rääkima oma parteikaaslaste ees ja ma õnnitlen ka meie esinaist, kuna tema kuulub samasse parteisse, aga mind hämmastas see, et härra Oettinger seisis ka proua Merkeli kõrval professionaalse et, et, et kutse-eetika ei lubaks tegelikult volinik Oettingeril osaleda parteipoliitilistel üritustel ma, kui te temaga kohtute, siis vahest äh, räägite temaga sellest. kõik nägid, et eelarvevolinik seisab Saksamaa kantsleri kõrval, võttes arvesse tuleviku probleeme, siis minu arvates ei saada see just välja kõige meeldivamat signaali. jah, ma sooviksin teile meelde tuletada, et neljapäeval tuleb siia ka eelarvevolinik ning siis on teil võimalik sellest temaga rääkida. samas äh, härra Oettinger on äh, Saksamaa Rahvapartei äh, juhatuse liige. aga kindlasti ta selgitab ise, miks ta seal seisis. kolleeg Vool. aitäh, proua Sinaine, ma reageeriksin esimesele asjale, mida Ines mainis. kuue NGL eraldi soovis ning sekretäriaat teadis seda väga hästi, et hääletus ei algaks ennem kella kaheksat, sest mina pidin esindama oma fraktsiooni fraktsiooni esimeeste kohtumisel. see oli hästi ette teada, lubati, et hääletus ei alga ennem kella kaheksat ja siis mõningad minu inimesed kiirustasid mind sinna, ajasid mind sinna koosolekule, sest hääletus algas varem. sellest on kahju, sest meie positsioon oli teistsugune kui enamusel. lõpptulemus ei oleks olnud seega samasugune, kui mina oleks olnud kohal, siis mul oleks olnud vähemalt võimalus näidata, et me oleme vastu teatud ettepanekutele. ja nagu Ines, loodan ka mina, et selline asi tulevikus ei kordu. aitäh! aitäh! sooviksin teile teada anda, et need hääletused, äh, need ajad, mis ette antakse ka hääletuste puhul, on äh, esialgsed, indikatiivsed, ma äh, konsulteerisin ka fraktsioonide esindajatega, keegi ei vaielnud vastu, ma ei, kuigi osad ei saanud kohal olla ja nii edasi. me ei saa ju, saanud ju lihtsalt oodata ja istuda, et kell saaks kell kaheksa. me hakkasime hääletama varem, sest oluline on silmas pidada ka ju meie tegevuses ökonoomiat. me pidime sellel hetkel ju kohal olema ning ma, ma üritasin ka neid inimesi, kes kohal olid, juba kuidagi tööle panna, seetõttu me hääletasime, aga ma küsisin ennem kõikidelt fraktsioonidelt, kas nad on nõus ning keegi ei protesteerinud. seetõttu viisime hääletuse läbi see oli küll natukene varem, aga mitte nii palju varem. proua Ayala Sender. Sí, pero vamos a ver. Mm, lo que necesitamos, señora Gressle, es que usted nos diga que proua Kressle, me ootame, et te ütleksite, et selline asi ei kordu. hääletused peaks toimuma siis, kui nad on ette nähtud toimuma, muidu tekivad probleemid. ja seekord võisid olla küll teatud põhjused, mis on seotud ka teiste koosolekutega toimumisega, aga oluline on kinni pidada nendest aegadest, mis on varem välja valitud. mina ei teadnud, et kuue sellise sooviavalduse tegi, aga me ootame teilt, et te äh, valite mingisuguse, kui te valite välja mingisuguse aja, siis jääte ka selle juurde või lükatakse hääletus edasi. oleks ju väga ebameeldiv, kui me tuleme täiskogule kell kaksteist hääletama ja hääletus on alanud tegelikult pool kaksteist. mind huvitas küll väga see, mis teil oli öelda, aga palun lihtsalt kinnitage, et selline asi ei kordu. ja et te annate endast parima, tagamaks, et kõik on korralikult organiseeritud. me juba leidsime sellise aja, vaatamata sellele, et päevakord oli tihe, aga ikkagi tõmmati, tõsteti ettepoole hääletus. jah, ma kordan üle lihtsalt selle, et hääletusajad on äh, indikatiivsed. ma ei saa öelda, et selline asi ei korduks, aga ma võin lihtsalt öelda, et kui, kui, kui kolleege kohal ei ole, siis meil on siin kuuskümmend tõlki, kes istuvad niisama ja me oleks saanud ju pool tundi äh, varem äh, lõpetada äh, äh, kella poole üheksa asemel kell kaheksa, ka volinik Haan oli kohale tulemas, seega seetõttu see, äh, selline käitumine ei olnud meelega, aga ma võin teile kinnitada, et kui kõik fraktsioonid on nõus hääletama, siis me ka hääletame. ma küsisin kõikide fraktsioonide esindajatelt ja keegi vastu ei olnud. seetõttu olgu, me ei anna, anna siis enam äh, indikatiivseid ajaraame hääletuseks, et mingisuguseid probleeme ei tekiks. ma pean ju hoolitsema ka selle eest, et äh, koosolekud toimuvad plaanipäraselt. et nad õigel ajal lõpeks. seetõttu kolmas päevakorrapunkt nüüd, hääletamine tennis. Yes, I would appreciate it if I ask for the floor on this point jah, ma eeldan, et kui ma palun sõna, siis mulle ka antakse sõna ja see, et keegi ko-, vastu ei olnud, see on seotud ka sellega, et minu fraktsiooni ei olnud üldse kohal sellel hetkel, kui te küsisite. just seetõttu, miks ma, mida ma seletasin, ei saanud me kohal olla. seetõttu on selli-, tekkis selline nõiaring, loodetavasti me muudame seda reeglit, et kui hääletus on päevakorras sees, siis hääletus toimub ka sellel ajal, mis äh, ta päevakorras ette on nähtud kõikide teiste punktide jaoks võivad olla äh, äh, kellaajad indikatiivsed, aga hääletuse puhul peaks toimuma see täpselt sellel kellaajal. aitäh. ka mina öö, äh, loodaksin, et nendest öö, võib olla kindel selliste kellaaegade peale nii, nüüd järgmine hääletus, see puudutab Euroopa Nõukogu hääle, eelarve täitmise kinnitamist. Eh, aitäh! Eh, eelarve täitmise kinnitamise kohta on meil eh, hääletusnimekiri olemas, tahaksin tänada kõiki, kes selle kallal töötasid. üks küsimus, mille tahaksin esitada kõigile koordinaatoritele ja fraktsioonidele Te teate, et me koostasime teksti ühiselt, selle teksti, mida me nõukogule esitame, selleks, et hoolitseda, et tulevased eelarve täitmise ja heakskiitmise menetlused oleksid tõhusamad. asi peab esimeste konverentsid läbi minema, ma ütlen, see tekst ja ma näen, et neljapäevaks ei ole seda päevakorda pandud. minu fraktsiooni peasekretär üritab seda asja päevakorda saama, saada. oleks väga hea, kui esimeste konverents selle teksti vastu võtaks ja heaks kiidaks. Äh, teksti, mille meie oleme paika pannud, äh, nii et, et siis saame ühendust võtta nõukoguga, vaadata ja vaadata, kas saab astuda järgnevaid samme. nii et, et kutsuksin koordinaatoreid üles rääkima oma fraktsiooni juhtidega ja teiste koordinaatoritega sellest. aitäh, jah äh, teised fraktsioonid toetavad meid ja me tõesti oleme pöördunud ka peasekretäri poolde et päevakord pannakse edukalt paika, aitäh ja nüüd jõuame siis hääletuse juurde. kõigepealt alustame siis kolleeg muudatusettepanekust number üks, kes on poolt, vastu, erapooletud. mulle tundub, et ühehäälselt vastu võetud ja nüüd elektrooniline hääletus, mis puudutab kogu täitmise heakskiitmist, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. ja hästi. kuidas te siis hääletada tahate, kui teil hääletuskaarti ei ole? Äh, poolt olete, hästi, siis viisteist poolt, üks vastuhääl ja ja äh, seega ei kiidame seda heaks. nüüd muudatusettepanek kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viis poolt, vastu, erapooletud, vastu, tagasi lükatud, kuus poolt, vastu erapooletud tagasi lükatud, seitsmes on keeleline, seega ta ei hääleta, kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kümme poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud üksteist, seda ei hääleta, kaksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, neliteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Äh, kontrollime neljateist igaks juhuks. neljateistkümnes kontroll. neliteist on see, mida me kontrollime. kontroll on nüüd läbi ja see on tagasi lükatud võrdsete häälte arvuga viisteist poolt, vastu, erapooletud, samuti tagasi lükatud ilmselt, aga kontrollime. kontrollime viieteistkümnendat ja nüüd on kontroll lõppenud ja see on vastu võetud. kuusteist, seda ei hääleta ja seitseteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud ja nüüd hääletame resolutsiooni eelnõu tervikuna. hääletus on alanud, see on nimeline hääletus. ja hääletus on lõppenud. vastu võetud viisteist häält poolt, üks vastu. õnnitlused Parts Tassile ja nüüd hääletame järgmise raporti üle, mis puudutab noorsootagatist. raportöör on härra Voon, kas raportöör soovib sõna? tahaksin äh, tänada, nagu tavaks on, kolleege äh, kahe väga kasuliku arvamuste vahetuse üle, mis meil toimusid siin komisjonis, need olid tõesti suurepärased ja ma sain sealt palju mõtteid ja ideesid ja tänan ka kolleege muudatusettepanekute eest ja ka kompromissidest, meil oli väga hea koostöö. aitäh ja alustame siis kompromissiga kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitseteist poolt vastu, erapooletud. vabandust, see langeb ära, ütleb esinaine. mul oli väga pikk õhtu eile, ütleb esinaine. kakskümmend langeb, kakskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend kuus kontrollime kahekümne seitsmendat. kontroll on lõppenud ja see on vastu võetud. nüüd kakskümmend kuus poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend kaheksa kahes osas, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nüüd teine osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakskümmend üheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kolmkümmend, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, kontrollime seda. kontrollime kolmekümne teist. jah. ja nüüd on kontroll lõppenud. ja see on tagasi lükatud, vabandan, kolmkümmend kolm poolt,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 ja see on vastu võetud kolmkümmend kaheksa poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud kolmkümmend üheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud nelikümmend poolt, vastu erapooletud, vastu võetud nelikümmend üks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud nelikümmend kaks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kompromiss neli poolt, vastu erapooletud, vastu võetud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 vastu erapooletud, vastu võetud, kompromiss kaheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, muudatus äh, seitsekümmend neli langeb ka ära, nüüd viis, seitsekümmend viis poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend kuus poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend seitse poolt, vastu erapooletud, vastu on seitsekümmend kaheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend üheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, üks poolt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 vastu erapooletud, vastu võetud kuusteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud ja nüüd äh, mulle öeldi just, et kompromiss viis, mis oli teiste kompromisside sees, jäi hääletamata. jah, tõepoolest, äh, esinejana vabandab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 Äh, kuni viieteistkümneni. viisteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nüüd tööhõive, kas me saame üks kuni kuni kakskümmend seitse plokina hääletada, üks kuni kakskümmend seitse plokina, niisiis kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kas kakskümmend üheksa kuni kolmkümmend kuus saab plokina hääletada, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kultuurikomisjon üks kuni äh, seitseteist plokina, jah, üks kuni seitseteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd lõpphääletus kogu teksti üle. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud ja õnnitleme äh, kolleeg Terekit, kes viieteistkümne aasta jooksul on juba kolm eelarve täitmise kinnitust teinud, niisiis ja nüüd jõuame siis komisjonile eelarve täitmise heakskiidu arva, andmisega ja täna toimub meil siis arvamuste vahetus peadirektoritega. Äh, tervitan teid äh, siin äh, Jan Schmitzi, samuti Äh, äh, Mattias Ruutet, ähm, äh, samuti Joao Virmachadot, ähm, Mark Lemetrit, kes tegeleb regionaal- ja linnapoliitikaga ja härra Marketšano, kes tegeleb Euroopa koolidega. Te olete juba kokku leppinud, millises järjekorras te esinete, alustame siis härra Smitsiga ja siis tema järel põllumajanduse peadirektoraat, niisiis härra Smits, palun, teil on sõna suur tänu. suur tänu komisjonile, et andsite võimaluse meie tegevusaruannet tutvustada. ja siinkohal tahaksin rõhutada, et ähm, mis puudutab veamäära, siin meil on häid uudiseid, nagu olete näinud, see on langevas trendis aastal kaks tuhat kuusteist oli viis koma kuus protsenti, neli koma neli, kaks tuhat viisteist ja kaks tuhat kuusteist neli koma üks. seega meetmed lihtsustamaks äh, menetlusi, IT-vahendeid harmoneerida, eksante kontroll, kõik see on osunud äh, õigeks ja see seletab neid positiivseid tulemusi. samuti oleme näinud, et äh, Horisont kaks tuhat kakskümmend, kus me oluliselt lihtsustasime, see hakkab tõesti end ära tasuma, palju vähem vigu on meil nüüd, nii et ma olen ka veendunud, et see trend e-, veamäära osas jätkub ka järgnevatel aastatel. Äh, Horisont kaks tuhat kakskümmend on olnud väga edukas, äh, ka vahearuandest oleme me seda näinud, Pascal Lamy juhtimisel viidi see läbi ja tema, ja on selge, et see on lihtsustamise alal eeskujuks, kogu see programm ja tõepoolest tegemist on programmiga, mis tugevdab Euroopa Liidu konkurentsivõimet. selles mõttes Horisont kaks tuhat kakskümmend on tõesti äh, hästi käima läinud, annab tulemusi ja see peegeldub ka väiksemas veamääres ja ma olen üsna kindel, et me näeme, et veamäär alaneb ka järgnevatel aastatel. me oleme väga tänulikud koostöö eest äh, teie komisjonile ja samuti toetuse eest oma poliitikale, oleme tänulikud ka Kontrollikojale, kes on äh, tähelepanelikult meie poliitikaid jälginud ning rõhku pannud tulemuslikkusele ja, ja korrektsusele, seepärast ma arvan, et see on olnud esmaklassiline koostöö ja loodetavasti jätkub, suur tänu. aitäh ja nüüd saab härra Zeller sõna, palun, meie raportöör. aitäh, lugupeetud esinaine Eh, igal aastal mm, me arutame siis eh, eelarve, eh, komisjoni eelarvet, seekord räägime kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarvest ja kõigepealt tahaksin tänada neid, kes mind minu töös on toetanud, sekretäriaati, eelarve kontrolli Ähm, äh, komisjoni sekretäriaadi härra Eeleri bürood, äh, oma fraktsiooni ja oma assistenti härra Reicherit, ähm, kes ähm, äh, aitasid mind selle töö, selle kõige ettevalmistamisel. tahaksin tänada ka peadirektoreid selle eest, et nad täna siin on ja nad annavad ülevaate siis oma tegevusest aasta jooksul jah, eelarve kin-, täitmise kinnitamine on üks keskseid asju ja meie tahame mm, teie tegevust alati Euroopa tasandil toestada äh, äh, härra Schmidts tegi juba oma tegevusaruandes lühikese sissejuhatuse, ma ei eh, hakka praegu eh, ulatuslikult eh, arutama neid arve, mis mul siin ees on, te saate neid ka ise vaadata, saate selle tegevusaruande läbi lugeda. tahaksin lihtsalt selle tegevusaruande põhjal esitada teile mõned küsimused. horisont kaks kaks, äh, äh, kakskümmend üks koma üheksa miljonit eurot investeeritakse. Äh, kui suur on seal väljamaksete osa ja kas arveid on juba tasakaalustatud, see oleks minu esimene küsimus. ja nelisada kolmkümmend miljonit Euroopa Investeerimispangale, kas peadirektor saaks meile anda infot selle kohta, kuidas neid vahendeid on kasutatud Äh, ja kuidas on äh, lugu äh, Euroopa Investeerimispanga aruandlusega. osa nendest vahenditest anti ju finantsinstrumentide vormis, kuidas komisjon selle üle arvestust peab, kuidas neid, kuidas nende finantsinstrumentide tootlikkus on olnud, kas selle kohta on infot ja siis Horisont kaks tuhat kakskümmend Euroopa riskikapitalifondid on selles osas, ma tahaksin teada, mis selle nime taga on. Äh, äh, ma ei suutnud siit äh, raportist mingit seletust välja lugeda, võib-olla härra Smits suudaks seda selgitada siis äh, strateegiline plaan kaks tuhat kuusteist kuni kaks tuhat kakskümmend, teil on neli strateegilist eesmärki, äh, mis on seotud Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegiaga. kas peadirektor võiks meile ka äh, üldiselt rääkida, kuidas on sellega asjade seis ja siis riigipõhised soovitused poliitilised soovitused riikidele ei ole veel avalikustatud, kuigi parlament on seda juba nõudnud, miks need ei ole veel avalikustatud ja siin räägitakse ka palju Horisont kaks tuhat kahekümne lihtsustamiseks. kas äh, seda on näiteks vahendite eraldamise käigus juba tehtud ja äh, Äh, võib-olla just projektide äh, rahastamise puhul peaks arvestama ka seda vahendite kasutamise edukust. et äh, kui meil on mingid lootused ja need lootused ei täitu, siis peaks sellega samuti arvutama ja kuidas me arvestame geograafilise tasakaaluga vahendite eraldamisel. kas me toetame ka majanduslikult nõrgemaid riike, need saavad praegu liiga vähe vahendeid Äh, regionaalkomisjoni äh, delegatsioon käis Cluj-Napokas Rumeenias ja me tõdesime, et seal on tõesti mm, vahendeid vaja. ja äh, kui ma õigesti aru saan, siis teil ei ole veel horisont kahe tuhande, kahe, kaks tuhat kakskümmend kohta veel vigade määra Äh, kuidas ähm, on, milline on teie seisukoht selles osas, ähm, äh, kuidas te kontrollite täitevametite tegevust ja veel üks küsimus, siseauditi talitus ähm, äh, hindab teadus- ja innovatsioonitegevust kiiresti, ettevõtmised peaksid olema kiiremini läbi viidud, järelhinnangud peaksid olema tõhusamad, projektide ellurakendamist peaks paremini järgima, milliseid meetmeid kavatseb peadirektoraat selles valdkonnas võtta. Need oleksid siis minu küsimused selle raporti kohta, aitäh! aitäh, tahaksin distsipliini koha pealt meelde tuletada et me oleme kakskümmend minutit eh, iga eh, direktori peale ette näinud ja ei maksa kakskümmend minutit neile küsimusi ette lugeda. suur tänu nende küsimuste eest. mis puudutab Horisont kaks tuhat kakskümmend küsimust, nagu te õigus, õigusega ütlesite, äh, oleme nüüd jõudnud teise-kolmanda aasta juurde. oleme algatanud äh, kuuesaja osalise auditid see on ainult üks näide. tegelikult meie eesmärk on auditeerida umbes üheksa tuhat osalejat ja nõuet, see võtab kindlasti palju rohkem aega, enne kui me siis lõplikud tulemused saame, et siiski võime öelda, et see radikaalne lihtsustamine, äh, mille me töösse võtsime, on ennast ära tasunud. Äh, käibemaks kui kulukõlbulik kulu, kiiremad, kiiremad tähtajad, kõik see kõik need radikaalsed meetmed on mõjutanud veamäära ja ma olen kindel, et äh, kui valimiks ei ole mitte enam seitsmes raamprogramm, vaid kaks tuhat kakskümmend, see viib veamäära alla ja see annab mulle lootust ka tulevikku reservatsioonide suhtes. kui nüüd küsite konkreetselt, kui palju makseid oleme teinud Horisont kaks tuhat kahekümne osas, siis arv on meie aruandes viiskümmend neli miljonit ainult nii et siin on jäänud veel pikk maa muidugi käia. enne nagu kui uus programm algab. Euroopa Investeerimispank, kaks koma kaks miljardit võeti ära Horisont kaks tuhat kahekümnelt Junckeri investeerimisfondi jaoks. see tekitas arutelusid ka selles foorumi, sellel, selles foorumis siin võin öelda, et investeering tasus ennast ära sest, sest kakskümmend kaks protsenti kogu investeeringutest mis tehti EFSisse, on suunatud teadusuuringutele in, innovatsioonile, transport, innovatsioon, tervis, siin me näeme, et investeeringud tasuvad ennast ära, need, mis suunati ümber EFSile. finantsinstrumentidest rääkides on lisaks EFSile ka fondide fondi idee, äh, volinik Moedase idee Euroopa probleem on see, et on palju riskikapitalifonde, kuid nad on liiga väikesed selleks, et ära kasutada institutsioonide rahastamist. Pole ühtegi riskikapitalifondi praktiliselt, kes äh, suudab üle kolmesaja miljonilist kontrolli läbi teha, seega fondide fondi idee, mis siis äh, võiks äh, suuri, suurulatuslikke kontrolle Äh, taluda. me oleme selle loomise ette võtnud ja see hakkab tegutsema aastal kaheksateist, kaks tuhat kaheksateist ja väga hea meelega tulen teie ette ka tagasi, et selgitada, kuidas see toimib. Horisont kaks tuhat kakskümmend äh, aitab kaasa Euroopa kaks tuhat kakskümmend äh, prioriteedil energialiit, digitaalne ühtne turg, COP kakskümmend üks, konkurentsivõime majanduskasv, meil on väga hea meel et vahe aruande, vahearuanne Pascal Lamy aruanne kinnitab vägagi seda, kui oluline roll on Horisont kaks tuhat kahekümnel selleks, et täita Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia eesmärke. õigusega mainisite ka peamist probleemi, mis on liiga suur taotluste arv edumäär mõnes valdkonnas on langenud kaheteist kolmekümnele protsendile ja ma arvan, see on äärmiselt murettekitav. see äh, hirmutab ära võimalikke osalejaid ja teisest küljest aga näitab see tohutut ähm, loomingulisuse innovatsioonipotentsiaal Euroopa Liidus, sest me näeme, et meie ettepanekute kvaliteet tõuseb. ehk siis meil on vaja rohkem kõrge kvaliteediga ettepanekuid, loomingulisemaid ideid kuid rahastamisest ei piisa. see näitab, et parlamendil oli igati õigust. Teie soovisite, et Horisont kaks tuhat kakskümmend oleks sada miljardit, lõpuks äh, jäi see kaheksakümne miljardini ja ühehäälselt parlament äh, võttis taas vastu üleskutse järgmiseks eelarveks selleks, et üheksas raamprogramm oleks sada miljardit. Pascal Lamy oma vahearuande raportis astub veelgi kaugemale ühe sammu ta soovitas, et kahekorstitataks. nüüd on selge, et äh, rahalisi vahendeid on palju rohkem vaja. Te küsisite Euroopa Liidu kolmeteistkümne äh, ebavõrdse osalemise kohta. see osaleb, äh, oleneb sellest, ku-, kuidas pidi vaadata, milliseid indikaatoreid vaadata. näiteks absoluutväärtuses, kuhu raha läheb, on selgelt enamasti Saksamaale number üks, Ühendkuningriik, Prantsusmaa, Hispaania, Itaalia. sest need on suured, suured riigid, see on ju loogiline. aga kui vaadata ühe elaniku kohta, kuhu raha läheb, siis kõik, esimene Luksemburg, kaks Belgia, Holland, Küpros. teadlase kohta, uurijate arv riigi kohta, siis Küpros on kõige esimesel kohal Kreeka, Malta, Eesti on samuti Äh, esikohal kaks, kolm, neli, kui me vaatame seda, kuhu raha läheb miljoni kulutamise kohta teadusuuringutele rahvusriigi tasandil. ehk siis millist indikaatorit me kasutame, see on väga, annab erinevaid tulemusi. Euroopa Liidu kolmteist ei ole ka mitte üks plokk, seal on riike, kes osalevad väga edukalt, nagu Küpros, Eesti, Balti riigid, Tšehhi Vabariik nii et olgem pisut ettevaatlikud, kui, kui me tõlgendame neid arve. kriteeriumite osas on väga, on kõik väga selge, siin ei kasutata geograafilisi kriteeriume, ainus valikukriteerium, mida kasutatakse projektide valimisel, on äh, pro-, tase, juhtimiskavad, siin ei ole geograafilisi kriteeriume ja ma arvan, et see on õige lähenemine, sest Euroopa on konkurentsivõimeline innovatsiooni alal ülejäänud maailmaga ainult siis, kui ta on tipptasemel. see, nii saame olla edukad konkurentsis muu maailma suhtes. innovatsioonilõhe eh, tuleb seega, tuleb siiski vähendada, meil on struktuurifondidega suurepärane koostöö, Mark Lemetriga eh, edendame stru-, sünergiaid struktuurifondide ja Horisont kaks tuhat kakskümmend vahel, see toimib väga-väga hästi Ehm, meil on äh, tipptaseme kriteeriumid paigas, meil on väga hea koostöö targa spetsialiseerumise strateegiate osas, nagu te ka hästi teate. Te küsite nüüd ka juhtiv, ka, ka ametite kohta. me oleme jah, tõepoolest rakendamise ja poliitika tegemise eraldanud ja pean ütlema, et sõltumatute ekspertide viimane hinnang rakendusametite kohta äh, näit- väga selgelt, et äh, osalejad on väga rahul, rahulolu määr. näiteks ERC osas on umbes üheksakümmend protsenti ja kaheksakümmend viis protsenti näiteks teadusuuringute rakendusameti kohta. ja kui te vaatate tegevuskulusid nende ametite osas, siis on ainult kolm protsenti näiteks ECR-i puhul, mis on väga tõhus. üheksakümmend viis üheksakümne viie protsendi puhul peetakse kinni ajapiirangutest, kiiresti teostatavad maksed teostavad, ehk siis rakendusametid on väga-väga tõhusad oma tegevuses. ja ma arvan, et me tegime õige valiku omal ajal, et me, proua Kressle, ise olite selle, alati tõstatasite ametite tõhususe küsimuse. ma kutsuksin teid üles tõesti neid külastama ühel ilusal päeval, teile avaldakse tõesti muljet, kui pühendunult nende töötajad äh, oma tööd teevad. ja veel üks kommentaar. mis puudutab vastutuskohustust finantsinstrumentide osas, see vastutus lasku, lasub meil, mul täpsemalt, leheküljel viiskümmend seitse minu tegevusraportis. ja mis puudutab siseauditit, inimressursside auditit, hetkel me räägime tõusu, tõhusatest jätkumeetmetest selleks, et kiirendada erinevaid menetlusi, millest te just rääkisite. ma arvan, et lühidalt äh, oli see vastus enamusele teie küsimustest, tegin lühidalt, sest proua Kressle juba andis märku, et võib-olla äh, ka mõned teised sooviksid äh, sõna. suur tänu. aitäh, Ajala Sender on järgmine kõneleja. Eh, aitäh. tere tulemast, äh, härra Robert Jansmits. kõigepealt esimene küsimus. kas te tooksite välja numbrid maksimum- ja miinimummäära kohta, mis puudutab seda kahekümne viie protsendilist määra horisont kaks tuhat kahekümnes? millisest äh, marginaalist me räägime, kui siin Äh, selle flat trade'i puhul äh, võtta kaudsete tegevuste puhul arvesse neid miinimum- ja maksimummääri. siis ajakava. millal see töö valmis saab, millal me näeme tervikpilti, osa seitsmendast raamprogrammist alles äh, toimub, samal ajal peaks käivituma ka Horisont kaks tuhat kakskümmend. millal siis äh, jõutakse lõpule äh, seitsmenda raamprogrammi täieliku ellurakendamisega, et me saaksime selle kohta aruande koos Horisont kaks tuhat kahekümne kohta? see alustas tööd äh, hilinemisega ning tahakski teada, millal ta lõpeb siis kogu see Horisont kaks tuhat kahekümne teema. ja äh, millised teemad täpselt selle alla langevad, seal on ka natukene segadust. pärast kahe tuhande kaheksanda aasta kriisi, siis sellised riigid nagu äh, Hispaania, Portugal ja Kreeka olid väga halvas olukorras, nad pidid teatud projektid üldse peatama mõningad teadlased ja insenerid pidid nendest riikidest lahkuma, et elada ja töötada kuskil mujal. ka uutes liikmesriikides öö, oli sama olukord, nagu härra Zeller täiesti õig-, õigustatult ütles, kes, seal pidid ka teadlased lahkuma erinevatel põhjustel kuidas siis Euroopa Liit läbi oma programmide nagu seitsmes raamprogramm ja Horisont kaks tuhat kakskümmend üritab leevendada kahe tuhande kaheksanda aasta kriisi. ma sooviksin seda ka oma valijatele selgitada. paljud-paljud inimesed pidid lahkuma, reisima mõnda teise maailmanurka, et seal töötada ja Euroopa Liidul ei tundunud olevat mingisugust äh, tegevuskava, et hoida äh, teaduse tipptaset, see keskendus pigem äh, ainult mõningatesse piirkondadesse, teised piirkonnad aga kannatasid. kuidas teie projektid aitasid erinevaid piirkondi ning kuidas te üritate leevendada teadlaste väljarände tagajärgi? härra peadirektor, palun aitäh, proua Ajala-Sender. paar kiiret vastust kõigepealt. rahastamise reeglid Horisont kaks tuhat kahekümne jaoks on sada protsenti eh, teadusprojektidele, sada protsenti teaduskulud ning eh, kakskümmend protsenti muid kulusid eh, kakskümmend viis protsenti muid kulusid, alguses sooviti see protsent jätta kahekümne peale. otsekulud Äh, siis äh, ma seletan veel ükskord, ma soovisin teada äh, selle kahekümne viie protsendi kaudsete kulude ning kõige suuremate ning kõige väiksemate kulude kohta, mitte kõikide numbrite kohta, ehk siis te äh, küsisite kõige suurema lepingu kohta. kui meil on suur leping, näiteks viiskümmend miljonit, siis milline on öö, äh, otseste ja kaudsete kulude protsent nende puhul? jah, ma võin, me võime selle välja arvutada ja anda teile ülevaate öö, ähm, nende suurte projektide kohta. siis te küsisite ka millal auditisse ilmub rohkem Horisont kahte tuhande kahtekümmet, tõsi ta on, et audit peamiselt tegeleb praegu seitsmenda raamprogrammiga, aga olukord muutub kiiresti, praegusel hetkel, kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal siis seitsekümmend protsenti räägib veel äh, seitsmendast raamprogrammist, kolmkümmend äh, Horisont kaks tuhat kahekümnest, aga see muutub kiiresti. järgmisel ja ülejärgmisel aastal puudutab enamus juba Horisont kaks tuhat kahekümnenda valimit ja seeläbi saame me välja selgitada ka selle, milline on see vähenenud veamäär, mida me oleme soovinud Horisont kaks tuhat kahekümne jaoks. järgmine aasta saab olema tähtis meie jaoks, sest siis me tõenäoliselt näeme neid veamäära äh, vähenemisi juba paremini. ei tohiks ka unustada seda, et ma oot-, ootan väga vähenenud veamäära tänu lihtsustamisele, aga meil on ka väga palju uustulnukaid, eelkõige väikeettevõtteid, mis ei ole varem osalenud ning nad, nad on väga äh, veaaltid. seetõttu veamäär tõenäoliselt väheneb, aga öö, äh, uued vead suures tõenäosusega tulevad just väikeettevõtete poolt siis küsimus puudutas teil ka majanduskriisi, rääkisite Hispaaniast ja Kreekast. Hispaania olukord on minu jaoks üsna traagiline, sest kuussada äh, miljonit eurot Äh, eraldati Hispaaniale teadustöödeks. Hispaania teadlased olid väga rahul, et paika pandi ka see Horisont kaks tuhat kakskümmend, et nad saaksid ka oma taotlusi sinna saata, seega meie projekt mängis väga olulist rolli, et leevendada äh, neid probleeme Hispaanias. et paljud tipp-Hispaania teadlas-, äh, Hispaania tippteadlased saaksid seal veel tööd teha. sama puudutab infrastruktuuri. Te teate, küll, et Hispaania on tuntud oma infrastruktuuri poolest, näiteks teleskoobid, kiirendid ja nii edasi ja ka seal tänu meie programmidele suutsime me väga sügava kriisi ajal, eelarvekärbete ajal toetada nende riikide teadlasi. aga loomulikult suurimad rahad, mis majanduskriisi ajal sinna jõudsid, tulenesid tõukefondidest, nemad mängisid minu arvates kõige tähtsamat rolli Hispaania kodanike ja ka Hispaania teadlaste toetamisel. see oleks vist kõik teie küsimused. aa, Tuneesia. Tuneesia on täiesti äh, assotsieerunud Horisont kaks tuhat kahekümnega ja nad loomulikult teevad ka oma osamakseid ja läbi taotluste soovivad siis tagasi saada neid rahasid, seal on mitu head ülikooli, head teadlased Tuneesia ja Põhja-Aafrika riikidega oleme me tulnud välja huvitava programmiga nimega Prima, seal on äh, raha pool miljardit, sinna on kaasatud siis Tuneesia, Alžeeria, Maroko ning me uurime, kuidas saaks paremini ära kasutada vett äh, põllumajanduses näiteks Äh, peakorter sellel organisatsioonil on Hispaanias, Hispaania mängib olulist rolli seetõttu selles olulises algatuses ning see annab ka oma panuse kliimamuutusele, uuritakse, kuidas kliimamuutus mõjutab Põhja-Aafrikat ning kuidas seda, sellega saaks tegeleda. Tuneesia on üks olu-, väga oluline eh, osapool nii Priimas kui teistes programmides, aitäh! Horisont kaks tuhat kahekümnes ole, on oluline netomaksja ka Šveits. võib-olla võiks eraldi veel arutada teiega seda, kuidas edasi tegutseda siis, kui see oluline netomaksja ära kaob. aitäh teile, järgmisena saab sõna härra Pleva põllumajanduse sektorist aitäh, proua esinaine, aitäh selle eest, et mul on võimalus äh, põllumajanduse peadirektoraadi aruannet tutvustada. see annab üsna põhjaliku põl-, äh, äh, ülevaate ÜPP-st ja meie tööst. kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarveaasta oli teine ÜPP täieliku elurakendamise aasta kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta reformi järel. uued otsemaksed annavad rohkem paindlikkust liikmesriikidele, eriti kui me räägime otsemaksete jagamisest otse talunikele, see oli pärast maaelu arenguprogrammi kahe tuhande neljateistkümnendast kahekümnenda aastani teine eelarveaasta ning me oleme hästi järje peal. raha on eraldatud ning ka välja makstud, kuuskümmend miljardit on senini juba välja makstud. uued programmid peaks looma sada kakskümmend viis tuhat uut töökohta maaelu arenguprogrammist loomulikult. kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat kolmteist programm on nüüd lõpetatud. üheksakümmend üheksa koma üks protsenti on ära kasutatud olemasolevatest fondidest, ÜPP toetab kliimasõbralikku tegevust, uus rohestamise sammas puudutab seitsekümmend seitset protsenti põllumajandusmaast. mahe talunduse osakaal suureneb, see on üle kuue protsendi juba ning kasvuhooneheitegaaside hulk äh, on vähenenud üks koma kolmteist protsenti aastas. finantskriis on toonud sellele sektorile suuri probleeme ka kahe tuhande kolmeteistkümnendal, nelja, viieteistkümnendal ja kuueteistkümnendal aastal on komisjon eraldanud miljard eurot selleks, et toetada läbi äh, pakettide talunikke ning me üritame tasakaalu tuua ka turule. positiivseid tulemusi võis näha juba kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal, sest äh, toetusi saanud talunike olukord paranes. sellel aastal on olukord isegi veel parem kui kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal. ÜPP on oluline ja hästi juhitud osa Euroopa Liidu eelarvest. Äh, TG Agri hinnangul on ÜPP veamäär kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal kaks koma nelikümmend seitse protsenti. see on natukene üle selle materiaalsuse lävendi. esimene sammas, mis moodustab seitsekümmend kaheksa protsenti eh, kõikidest maksetest, seal oli veamäär kaks koma null viis protsenti. maaelu arengusambas eh, veamäär järe, järjekindlalt väheneb, aga see oli endiselt kolm koma üheksa protsenti eelmisel aastal. aga see on palju väiksem kahe tuhande viieteistkümnenda aasta veamäärast. probleemide puhul üritab Agri peadirektoraat koos liikmesriikidega neid lahendada läbi tegevuskavade Euroopa Liidu Äh, eelarvet kaitstakse korrektiivsete sammudega ning selle määr kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal oli hinnanguliselt null koma nelikümmend kolm protsenti, mis minu arvates on suurepärane tulemus sellise keerulise poliitika ja, jaoks, kus on nii palju üksikkasusaajaid. me vaatame ka tulevikku. me plaanime juba ÜPP-d pärast kahe tuhande kahekümnendat aastat, aitäh! Danke. Das Wort erhält der Berichterstatter. Aitäh, raportöör, palun. Tja, ähm, ich hätte ja eine ganze Menge Fragen. aitäh, mul on terve rida küsimusi, aga üritan lühidalt teha. seetõttu äh, mainin seda, mis eelmisel aastal juba probleemiks oli. Äh, kõigepealt äh, ÜPP jagamine. eelmisel aastal Äh, sai nelikümmend neli protsenti äh, alla äh, nelja tuhande euro aastas ning ainult kakskümmend protsenti sai otsetoetusi, see tähendab seda, et see kakskümmend protsenti on suurtootjad, kaheksakümmend protsenti väikesed. viiskümmend üks protsenti kasusaajatest said äh, tänu äh, reformile tuhat kakssada viiskümmend eurot ainult aastas. mida komisjon sellest arvab, kas on see mõistlik jaotus sellele rahale? sest inimesed saavad vähem raha kui varem. mis puudutab kahe tuhande viieteistkümnenda aasta eelarve täitmise kinnitamist, siis ei, ei kinnitatud seda mitte äh, äh, ka ÜPP puhul. miks komisjon Euroopa Parlamendi positsiooni eelmisest aastast arvesse ei võtnud? ma, sellega ma nüüd lõpetan, soovin rääkida esimesest äh, sambast. kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal anti välja esimesse sambasse seitsekümmend üks protsenti ning veamäär oli üks koma üheksa protsenti. ning ka kahe tuhande viieteistkümnenda aastaga võrreldes oli veamäär palju väiksem Bulgaaria, Küpros, Itaalia puhul oli äh, seitse reservatsiooni, äh, äh, Itaalia ja Rootsi puhul samuti ning kvantifitseerimata reservatsioone oli veel kaheksa liikmesriigi puhul, seega tundub, et on suuri probleeme, mis puudutab liikmesriikide andmeid. kuidas te neid suuri numbreid selgitate ja kuidas te soovite neid parandada? siis Itaalia makseagentuuriga seotud reservatsioonis, kuidas te sellega tegelete? ning ka teises sambas äh, veamäär pole äh, vähenenud kahe tuhande viieteistkümnenda aastaga võrreldes, risk, riskimäär on endiselt nelisada kuuskümmend miljonit eurot, mis on natukene väiksem kui eelmisel aastal, kus oli nelisada üheksakümmend umbes. aga probleem on endiselt andmete usaldusväärsusega kaks, kahekümne kuuel makseamet, agentuuril on endiselt öö, veamäär üle kolme protsendi ning ainult üks makseagentuur on selgitusi andnud. ning ühel määral oli veamäär isegi üle viie protsendi ning neljal korral isegi üle kümne protsendi. niisiis, need numbrid natukene seovad uude valgusesse teie poolt mainitud edusammud kuidas te kavatsete neid probleeme lahendada, siis Rootsis oli veamäär kolmteist koma üheksa protsenti, Prantsusmaal samamoodi kümme protsenti, üksteist protsenti, Tšehhis äh, samamoodi Bulgaarias turukorralduse puhul peaks olema riskimäär umbes eh, üheksakümmend miljonit eurot. miks ja pluss, miks meil on, tundub iga aasta olevat eh, piimakriis? ning kasutatakse turule sekkumise meetmeid selleks, et kriisi lahendada. miks see nii on? kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal oli kuuskümmend üheksa protsenti eh, rik-, rikkumisi ning kümme aastat võtab aega, et see raha uuesti tagasi saada. me räägime siin ka rahast, mille puhul oli veamäär kahekohaline summa, protsent. kuidas saab tagada, et selline olukord ei korduks? sest veamäär oli ennem ühekohaline. sellest peaks rääkima üksikasjalikumalt. Uh, for... aitäh, aitäh nende küsimuste ja kommentaaride eest. kõigepealt uh, see küsimus, uh, mis puudutas otsetoetuste õiglast jaotamist. ma ütlesin juba, et pärast reformi annab praegune õiguslik raamistik liikmesriikidele võimaluse jagada otsetoetusi palju ausamalt ja õiglasemalt meil on äh, juba olemas äh, võimalus äh, ümberjaotavad maksmed liikmesriikide tasandil sisse viia. see tähendab, et vähendatakse siis ähm, toetusi suurtele põllumajandusettevõtetele ja suurendatakse toetusi väikestele põllumajandusettevõtetele. tahaksin teile meelde tuletada, et komisjoni ettepanek kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal oli välja töötada kompenseeriv toetus, aga äh, lõpuks jäi kõik liikmesriikide endi otsustada. loomulikult mõned liikmesriigid kasutavad ka võimalust äh, äh, kanda üle otsetoetusteks mõeldud raha teise sambasse või raha teisest sambast jällegi otsetoetusteks nii et äh, sellisel moel on äh, võimalik samuti maksete vahekorda muuta. aga ma võin teile kinnitada, et äh, toetust makstakse hektari pealt. me ei saa seda põllumajandusettevõtete struktuuri üleöö muuta ja seetõttu ongi toet-, jah, toetuste jagamine paraneb, aga ei ole võimalik õiglaselt Äh, siiski äh, toetusi põllumajandusettevõtete kohta jagada, see on täiesti selge. me samuti äh, oleme kasutusele võtnud võimaluse muuta need toetused sihipärasemaks, näiteks anda noortele talunikele toetust kaks protsenti riiklikust ümbrikust, mõned liikmesriigid kasutavad seda, aga mitte täiel määral. niisiis me tegutseme praeguse raamistiku alusel ja me ei saa sundida liikmesriike tegema neid asju, mis lähevad ähm, ähm, reeglitest kaugemale. aga ma arvan, et kui me arvestame sellega, et üsna paljud äh, põllumajandusettevõtjad on väikeettevõtjad ja kui me aru-, arvestame sellega, et makseid äh, tehakse ka sotsiaalseks toetuseks ja eh, see, see, tegelikult see toetuste jagunemine on palju paremini korraldatud, see kakskümmend, kaheksakümmend protsenti vahekord, millele siin viidati. nii et, et ma arvan, et edusamme on juba saavutatud, aga liikmesriikide ülesanne on kasutada ära olemasolevad võimalused. mulle esitati ka küsimus, mis puudutab reservatsioone jah, kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal meil on ühtekokku viiskümmend kolm reservatsiooni, kahe tuhande viieteistkümnendal aastal oli meid aga, neid aga nelikümmend neli. see eh, summa, eh, mis on ohus, on tegelikult palju väiksem aastal kaks tuhat kuusteist, kui see oli aastal kaks tuhat viisteist. ja need reservatsioonid näitavad ka täpselt, kus probleemid on eh, nende kohta tuleb liikmesriigidel koostada tegevuskava ja Agri peadirektoraat siis jälgib selle ellurakendamist ja mina annan oma aastaaruandest sellest ka ülevaate. ma loodan, et sellisel moel saate te olukorrast täiesti läbipaistva pildi, saate teada, kuidas raha kulutatakse reservatsioonid viitavad potentsiaalsetele ohtudele, kui korrektiivseid meetmeid kasutusele ei võeta, nii et, et äh, sel moel me siis kaitseme äh, eelarvet, et me siis peatame toetuste maksmise või viime läbi siis äh, finantskorrektsiooni nii et, et oluline on see, et me kasutame neid reservatsioone olukorra parandamiseks ning ma tahaksin öelda, et otsetoetused Äh, nende puhul on praegu käimas reformi esimene aasta. ja me, meil veamäär on endiselt ähm, allpool olulisuse määra otsetoetuste puhul e, esimesel aastal see on allpool seda määra ja ma loodan, et meil on äh, väga väikene veamäär ka esimeses sambas. aga loomulikult me sooviksime olukorda parandada, me teeme tihedat koostööst makseasutustega, üritame äh, veamäära põhjusi kindlaks teha, me kasutame kõiki võimalusi äh, asjade selgitamiseks ja kogemuste jagamiseks äh, erinevate makseasutuste vahel, kasutame selleks igasuguseid võrgustikke, ka makseasutuste kohtumist, mis toimub iga kuue kuu tagant meil on ka uusi vahendeid, näiteks sertifitseerimisasutused. Need asutused on äärmiselt olulised olukorra parandamise jaoks ning ma loodan, et meie jõupingutused aitavad mitte üksnes äh, kaasa vahendite tõhusale kasutamisele, vaid aitavad tulevikus ka reservatsioonide arvu vähendada, see on meie eesmärk ma arvan, et äh, selleks, et olukorda äh, parandada, on vaja keskenduda ka teatud vahenditele nagu ajaks ja elpis, mis on äärmiselt olulised äh, just mõne madala veamäära puhul. me oleme selles vallas väga palju saavutanud. niisiis me pöörame tähelepanu ka ühtse põllumajanduspoliitika lihtsustamisele me oleme teinud väga palju eh, poliitika lihtsustamiseks läbi rakendusaktide ja delegeerimisaktide, aga eh, teatud liiki lihtsustamine on võimalik ainult siis, kui me põhidokumente muudame, nii et, et me üritame sellist lihtsustamist saavutada siis järgmise programmeerimisperioodi jooksul. ja eh, nagu te teate, me jagame alati liikmesriikidega parimaid kogemusi, teeme seda Äh, arenguvõrgustiku raames me korraldame igal aastal äh, kohtumisi, äh, kus ei ole mitte üksnes makseasutuste esindajad kohal, vaid ka kontrollikoja esindajad, kes selgitavad, kuidas selle probleemiga paremini hakkama saada ja kuidas vältida probleeme ja veamäärasid tulevikus üks mulle esitatud küsimus puudutas ka mõningaid konkreetseid juhtumeid Äh, reservatsioonid erinevatele ametitele, sealhulgas Itaalias asuvale ametile, jah. Äh, tõepoolest, seal me tegime makseid äh, reservatsiooniga, kui veamäär on kõrgem kui viis protsenti, siis automaatselt me kohaldame reservatsiooni. kui veamäär on kahe ja viie protsendi vahel siis me loomulikult tunneme huvi üksikasjade vastu, uurime olukorda aga veamäär, äh, mida ma kasutan, on nõndanimetatud äh, korrigeeritud veamäär, see tähendab, et me oleme selle koostamisel tuginenud kõigile kättesaadavatele allikatele äh, Te rääkisite ka rohumaadest ja Kreekast mis äh, puudutas äh, teatud äh, piirkondadega seotud makseid. ja probleem on tõesti tuvastatud ja me teeme koostööd võimudega selleks, et olukorda parandada. ma võin kõnelda ka teistest makseasutustest, kelle suhtes on kohaldatud reservatsiooni, aga põhimõtteliselt on asi selles, et kui me näeme kuskil puudust, siis me kohe palume liikmesriikide makseasutusel koostada tegevuskava ning teeme nendega koostööd selleks, et olukorda parandada. Äh, teeme seda siis, äh, kui ja kui on olemas oht Euroopa Liidu eelarvele, siis meil loomulikult on ka olemas vahendeid, me saame näiteks peatada või katkestada maksed ning äh, loomulikult äh, saame me reservatsiooni äh, tühistada siis, kui tegevuskava on täiel määral ellu rakendatud. ja veel üks küsimus, mis puudutab piima ja piima hindu jah, ega piimasektoris ei ole kriis esimest aastat, ma ütlesin, et aastal kaks tuhat neliteist oli Venemaa embargo, äh, siis kehtestati äh, kvood, äh, kvoodid kaotati ära ja meil oli kriisi väga raske hallata. me võtsime selleks raha põllumajanduse eelarvest, selleks, et olukorraga toime tulla ja selleks, et piima ja piimatoodete turul jällegi tasakaal saavutada. hetkel on olukord äh, palju stabiilsem, ma ütleksin, et hinnad on oluliselt kõrgemad, kui nad olid äh, aastal kaks tuhat neliteist. mulle tundub, et olukord on praegu kontrolli all, me kasutame Äh, kõiki poliitilisi vahendeid selleks, et hinnata kriisi äh, piimandussektoris. ja ma tõesti loodan, et ma vastasin enamikule küsimustest, mis siin tõstatati. ja jah, te rääkisite ka sellest, et me äh, kasutame siis tööhõive määra kui ühte poliitilist ähm, indikaatorit, jah, seda me tõepoolest teeme Äh, ja ma pean tunnistama, et äh, väga ol-, väga raske on programmeerimisperioodi ajal olulisi äh, indikaatoreid muuta. programm pannakse paika seitsmeks aastaks ning ähm, meil on välja töötatud näiteks ühtne põllu-, ÜPP jälgimise ja seiramise süsteem ja me ei ole siin saanud kasutusele võtta mingeid muid ähm, indikaatoreid aga äh, poliitiliste indikaatori, poliitilisest aspektist on väga raske defineerida neid äh, indikaatoreid, mis äh, ei ole küll ideaalsed indikaatorid, aga need vähemalt näitavad, ähm, <laughs> mida me põllumajanduseelarve vallas teeme. me ootame uut et äh, me loodame, et tulevikus on meil uus lähenemine, mis võimaldab siis äh, täitmiselt üle minna reeglite järgimisele. me juba tegutseme selles valdkonnas, meil on juba uusi mõtteid, aga võib-olla on neid praegu avaldada veel liiga vara. teatis sellel teemal on ettevalmistamisel ja volinik Hogan äh, ütles, et teatis saab valmis selle aasta lõpuks, aitäh! aitäh! Äh, on veel kolleege, kes tahavad küsimust esitada, härra Sarvamaa, palun. aitäh. mina tahaksin äh, arutelude ulatust natukene laiendada, aga ärge muretsege, ma jään siiski kesksete teemade juurde, mis, äh, millele komisjon ise on keskendunud ja öelnud, et need on nende peaeesmärgid. ja minu küsimused on väga täpsed. oma Äh, viimases äh, märkuses te võib-olla juba vastasite minu esimesele küsimusele, nimelt mida konkreetselt siis äh, Agri peadirektoraat teeb sellel perioodil, mida me praegu kaalume, selleks et meil oleks rohkem lisandväärtust sellel raha, mis me välja maksame. aga mm, teie vastus tegelikult oli, et me praegu tegeleme sellega, meil on veel liiga vara öelda, millised on need lõplikud meetmed ja nõnda edasi ja me peame rohkem keskenduma tulemustele, aga igatahes minu esimene küsimus on see, nagu ta on. ja minu teine küsimus on, millisel konkreetsel moel õnnestus teil lihtsustada äh, kontrollimenetlust äh, ja laiemalt äh, põllumajanduse ettevõtjatelt bürokraatlikku koormat ära võtta. Need on väga olulised teemad ja ma arvan, et nendele peaks vastama jah, mina olen ka ennast kirja pannud. jah, nende arvude küs-, teema on alati oluline, siin arvude osas on tehtud nüüd korrektuure, me toetame neid korrektuure, aga küsimus on selles, et ehm, küsimus on selles, ehm, milline on siis teie plaan sest liikmesriigid, äh, maksuasutused, sertifitseerimised asud saavad äh, ühest ja samast tekstist aru hoopis teistmoodi, kui komisjon sellest aru saab ja see on äh, tõesti probleem, meil on probleeme andmete usaldusväärsusega ja me käisime Ungaris, meil oli tõesti väga tore reis ja ma ütlesin, et olen neile väga tänulik nende tegevusaruande äh, eest, teen seda alati ja seal äh, räägitakse selles tegevusaruandes, et äh, sertifitseerimisasutused ja makseasutused maapiirkondades ei ole veel oma raporteid esitanud ja, ja mis on see taust, miks neid olulisi raporteid ei ole esitatud ja härra Tarand on järgmine Uh, thank you, madam president. aitäh, ma olen natuke üllatunud, et ma sellel teemal sõna võtan, aga eh, põhimõtteliselt eh, saan ma tõesti aru nendest küsimustest, millele härra Zeller osutas. ma olen tõesti segaduses, miks eh, komisjonist äh, Äh, inimesed äh, kulutavad nii palju aega lihtsate asjade seletamisele, selle asemel, et anda täpseid vastuseid. ja ma väga vabandan, et ma poliitiliselt mittekorrektselt väljendun, aga see on minult poolt ka kõik. proua Ayala Sender, palun. jah, aitäh. mina tahaksin tänada peadirektoreid selle eest, et ta siia tuli ja seda infot meiega jagas. Hispaania osas on meil olnud ka viivitusi, üsna suuri viivitusi ning ma tahaksin teilt küsida, härra peadirektor, et kui asi on otsetoetustes ja need toetused on ju väga olulised põllumajanduses ja need on olulised ka turgude jaoks ja seetõttu need viivitused, äh, millistest mastaapidest me siin räägime, kas Euroopa Liit ei saaks teha pisut enam? mõnikord on liikmesriigid äh, Äh, asutused need, kes äh, veeretavad probleemi regionaalsetele asutustele ja nõnda edasi ja ma arvan, et võib-olla siin vallas saaks äh, Euroopa Liit natukene rohkem aidata. me oleme näinud, kuidas põllumajandussektor tõmbub koomale ja tahaksin teada, millised on selli-, selle põhjused, arvestades kõiki neid reforme, mis meil on toimunud ma ei tea, kas me suudame välja töötada mingi valemi mis aitab lahendada kõiki neid äh, tõsiseid probleeme, mis meil on, probleeme, mis seonduvad kriisidega. ma ei tea, kas äh, kuidagi on võimalik midagi teha, et äh, piirata nende kriiside mõju turgudele me peaksime äh, ka mõtlema, kuidas me maakasutusele läheneme. me räägime siin satelliitide kasutamisest ja tehnilistest meetmetest, aga äh, maaga seonduvad meetmed, äh, siis siin paljud inimesed lihtsalt kehitavad õlgu maa tuleb äh, ümber hinnata. Äh, me peame arvestama nende muutustega, mis maa osas toimuvad. me Ehm, miks ehm, me ei saa ometigi muuta ja parandada neid mõõtmeid, mõõtmisi, mida me oleme teinud. maa mõõtmine tuleb uuesti läbi viia, aga näib, et see on millegipärast väga keeruline, seda on väga raske täpselt ja korralikult teha. ja külvipindu on väga raske arvestada. haja peadirektor, palun. aitäh lisandväärtus, jah, tõepoolest, nagu te teate, me vaatame praegu tulevikku ja üritame leida võimalusi, kuidas ähm, äh, panna oma poliitikat Euroopa tasandil rohkem lisandväärtust andma, aga äh, me ei saa praegusel perioodil enam äh, midagi teha, meil on olemas vahendid mis on programmides sees ja komisjon äh, peab kõikide nende vahendite kasutamise heaks kiitma. osad programmid on juba heaks kiidetud, aga osasid programme on ka muudetud. nii et, et äh, kui liikmesriigid tulevad muutmise ettepanekuga, siis vaatame, kui hea see muudatus on ning äh, vaatame, kuidas selline muudatus aitaks saavutada äh, neid eesmärke, mis on seatud näiteks keskkonna või kliimaküsimustes. nii et, et me kontrollime, kas äh, need muudatused on piisavalt ambitsioonikad. ma arvan, et meie võimalused on loomulikult piiratud, aga järgmisel programmeerimisperioodil me teeme siis rohkem äh, meil on selline üldine lähenemine siis reeglite järgimiselt minna tulemuste saavutamiseni kontrollimenetlus, mida me oleme teinud selleks, et põllumajandusettevõtjatel oleks elu kergem praegusel programmeerimisperioodil. ma kõnelesin sellest juba, me kasutame lihtsustamist põllumajandusettevõtjate aitamiseks. kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal eh, võtsime kasutusele nõndanimetatud kollase kaardi põhitoetuste osas Äh, siis esmakordsetele rikkujatele. samuti kehtestasime tingimused pisteliste kontrollide vähendamiseks, äh, panime paika vähem ja, ja lihtsamaid reegleid, samuti äh, kaks tuhat määrust, nendest jäi järele nelisada, me tegeleme ka omnibus direktiividega aga mm, nagu ma ütlesin, siin on praegu triloog käimas ning me üritame siis lihtsustamist sisse viia, mis võimaldaks äh, põllumajandusettevõtjatel aidata rahastamisvahendeid paremini kasutada. niisiis, see lihtsustamine on midagi, mis pidevalt toimub. samuti oleme teinud jõupingutusi selleks, et vähendada rohestamise keerukust, tegime seda nii palju kui võimalik, arvestades praegu kehtivaid reegleid. kui mainida ühte konkreetset arvu, siis tänu kontrolli kvaliteedi paranemisele äh, saavad liikmesriigid juba vabatahtlikul alusel vähendada äh, kontrollide arvu Äh, saavad vähendada viielt protsendilt kolme või äh, veelgi madalama protsendini kohustuslike kontrollide arvu ja kaks tuhat viisteist ainult kaks liikmesriiki kasutas seda võimalust, Itaalia ja Taani. kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal juba seitse liikmesriiki. nii et siis see näitab, et kontrollide vähendamiseks ähm, ei ole vaja õigusakte tühistada, vaid on vaja luua tingimused, et oleksid äh, kõrgema kvaliteediga kontrollid ja kui kontrollid on kvaliteetsed, siis on alati võimalus ka nende arvu vähendada. ja selles vallas meil oleme, me oleme üht-teist saavutanud ja nüüd ähm, teie küsimus, proua esinaine, mis puudutas andmete usaldusväärsust Äh, liikmesriikide sertifitseerimisasutuste esitatud andmete kvaliteet. Äh, nagu te teate, meil on uus äh, toetus praeguses menetluses. me kasutame sertifitseerimisasutusi ja me teame, et ainult liikmesriigid on nii-öelda infoallikateks ja me teeme liikmesriikidega koostööd, veenmaks neid andma infot mis on piisavalt usaldusväärne ja ma arvan, et me oleme selles vallas teinud üsna häid edusamme. kui arvestada erinevaid ähm, raporteid, äh, mis on äh, tuginenud liikmesriikide esitatud andmetele, siis ma võin öelda, et möödunud aastal me viisime läbi veemäära hinnangu, mis oli väga mm, äh, lähedane Euroopa Kontrollikoja hinnangutele Äh, meil ei ole küll veel praegu Kontrollikoja raportit, äh, aga me pöörame väga suurt tähelepanu infole, äh, mida esitavad liikmesriikide sertifitseerimisasutused, kui meil tekib probleeme, võtame nendega jälle ühendust ja vaatame siis tõesti kõiki olulisi asju, audiitorite, ekspertide arvamusi. Te esitasite ka konkreetse küsimuse selle kohta, Äh, miks äh, mõnes riigis on viivitused. ma tean, et Ungari, Bulgaaria ja Rumeenia on oma sertifitseerimisasutuse raporti juba esitanud. otsetoetused ja nende mõju ah, viivitused hüütakse saalist põhimõtteliselt ähm, ähm, otsetoetused makstakse välja õigeaegselt. ma tahaksin üksinda äh, mainida, et kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal üheksakümmend kaheksa koma üks protsenti otsetoetustest on välja makstud. maaelu arenguvallas oleme ka väga kaugele jõudnud, me oleme seal juba raha ära raisanud äh, kuusteist koma kolm protsenti arengurahast äh, oleme juba seitsmeks aastaks välja maksnud nii et, et oleme esijuhtide äh, hulgas liidri kohal neli protsenti. nagu te teate, need vahendid on väga tõhusad ning me kasutame või kulutame raha tõhusalt. nagu ma juba ütlesin, pöörame me väga palju tähelepanu sellele, et seda raha õigesti kasutatakse ja äh, null koma null nelikümmend kolm protsenti on see summa, mis on ohus nii et, et äh, äh, see on tõesti väga väike protsent sellest viiekümne kaheksast miljardist, mis me põllumajandusele kulutame. Äh, vabandust, vabandust, meil on ajakava, ütleb proua esinaine, meil on kirjalik menetlus, kui on vaja midagi selgitada selleks. jah. kõneldakse ilma mikrofonita. härra peadirektor, palun ma arvan, et mm, ma vastasin juba kõige olulisematele küsimustele, mis mulle esitati. ja ma olen loomulikult valmis kahepoolselt vastama ja, ja andma infot ka kirjalikult, kui seda peaks vaja olema, aitäh. aitäh, kuna me kasutame ka volinike puhul kirjalikku menetlust, siis selle läbi saab kõike selgitada. mul on tõesti kahju, me peame jätkama Äh, suur aitäh teile, härra Pleva ja nüüd tahaksin siin tervitada härra Ruutet, kes tegeleb rände ja siseasjadega, palun. suur tänu, proua Siraine. tere päevast, lugupeetud parlamendiliikmed, kolleegid. lubage mainida paari teemat kõigepealt, olen siin pigem selleks, et vastata küsimustele, kui pidada pikka kõnet, algut-, alati alguseks siis äh, aasta kaks tuhat kuusteist Home'i jaoks oli väga töörohke aasta tulemuste osas, rände vallas, turvalisuse vallas, üks arv, mis parlamendi jaoks ei ole võib-olla väga kõnekas, kuigi ta parlamendist just tuleb, on see kakssada kaheksakümmend kolm menetlust läks läbi komisjoni umbes kuusteist, mõned neist äh, puutusid äh, läbi vaadatud rohe, sinist kaarti. Äh, uuendatud äh, Piiri- ja Rannavalveametit, Tarku piire, kõige nendega oleme töötanud aastal kaks tuhat kuusteist poliitilise tausta mõttes on Julian Kingil uued ülesanded, tegeleda tuleb ka Julgeolekuliiduga, et äh, tulemuste osas rõhutaksin seda, need asjad, millega me tegelesime aastal kaks tuhat kuusteist. ja veel kasvas meie eelarve tohutult võrreldes kahe tuhande viieteistkümnenda aasta eelarvega üks koma seitse miljardit oli see ja aastal kaks tuhat kuusteist oli, oli meil eelarve kolm koma kaks miljardit, nii et see on tohutu tõus eelarves ka selleks, et äh, tegeleda ol-, oluliste teemadega, nagu meie piiride turvalisus või piisavad vahendid rändevoogude haldamiseks. minu aasta aruand-, tegevusaruandes olete võinud näha ka minu nelja reservatsiooni ja mul hea meelega valgustan neid lähemalt nad küll kõnelevad iseenda nimel juba ja on üsnagi sarnased äh, sellega, mida mainis äh, kolleeg juba Vitsist. ja vastan hea meelega teie küsimustele. aitäh, härra raportöör, palun. aitäh, härra peadirektor me räägime siin rändeküsimustest, varjupaiga pakkumisest, integratsioonimeetmetest ning see, need on ühed suurimad väljakutsed Euroopa Liidu liikmesriikide ees praegusel hetkel, seetõttu on loomulikult mõttekas e, ka teile piisavalt vahendeid eraldada, et oma ülesandeid täita. numbrid tõite te välja, kahe tuhande viieteistkümnendal aastal oli kuusteist protsenti tõus äh, kohustustes ja maksetes kahe tuhande neljateistkümnendast kahekümnenda aastani äh, finantsraamistikus eraldati kaksteist koma üheksa miljardit eurot. samuti, sa-, samas on siin suur eh, erinevus eh, kulukohustustes kahe tuhande kuueteistkümnenda aastani, aastal oli see eh, kolmteist miljardit eurot kulukohustusi. kolm miljardit, aga, aga makseid oli kaks koma kaksteist miljardit eurot. siin on suur lünk, umbes miljardi euro suurune. kuidas te arvate, et see, see lõhe oleks võimalik ületada. et tõesti kulukohustused kanduksid üle ka makseteks. siis äh, vead ja rikkumised äh, meie rände ja ja asüülifondist tõite välja Prantsusmaa ja Hispaania rikkumised, kuidas te kavatsete äh, neid tulevikus vältida? ja siis mainite te ühte kulutuhususe mõõdikut. selle kohta sooviksime rohkem kuulda. eelkõige, millise öö, öö, eri, kuidas see erineb teistest mõõdikutest tulevikus? üldiselt, kuidas te hindate teile eraldatud vahendeid ka personali jaoks, kas nad on piisavad sest kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal, äh, aastaga võrreldes on põgenike arv äh, palju vähenenud ning tänu Türgi öö, äh, leppele aga, aga on tagasisaatmiste hulk vähenenud ning tuleb endiselt rohkem, kõvasti rohkem põgenikke, kui neid tagasi saadetakse ning Euroopa Liit on ka panustanud sellesse fondi, mis Türgile on eraldatud, kuidas, kui, kui palju kavatsetakse sellesse fondi investeerida, millised on selle tulemused ning siis üks võtmemõõdik, see tähendab sihtgrupi isikute hulk, kes on saanud integreerimisabi, mida on kaasrahastanud Rände- ja Integratsioonifond kakssada tuhat inimest oli neid üheteistkümnest viieteistkümnenda aastani, e, praegusel hetkel seda mõõdikut enam ei ole, miks seda enam ei kasutata, aitäh. härra peadirektor. Yes, if I... aitäh. alustaksin võib-olla öeldes, et lõhe kindlasti on, nagu te ütlesite, kulukohustuste ja maksete assigneeringute vahel. see on äh, seotud ka sellega, et äh, oleme väga konservatiivsed eelrahastamise osas. Äh, alustame väga madalal tasandilt ja mõnikord tekivadki probleemid. kuid selle taga on eelarve pädevad institutsioonid ja lõhe ületamine kulukohustuste ja maksete vahel. hetkel ei ole mul siin valmis vastust teile anda selle kohta. kuid teil on igati õigus, äh, kui osutate sellele, mis võib probleemiks osutuda. nüüd üldisest reservatsioonist rääkides nii Hispaania kui Prantsusmaa olukord te, tegelikult on asi nii, et see on praktiliselt äh, metoodika küsimus, milles me oleme ühiselt kokku leppinud. meil on terve rida kriteeriume, äh, see, kuidas neid rakendatakse teatud olukordades meil on neid umbes viis, neid kriteeriume. ja mm, Hispaania ja Prantsusmaa puhul on äh, ametiasutused muutunud, äh, on õpitud protsesse tundma, minevikud, tulemused, täiendav info, mida me oleme saanud ja seetõttu oleme ettevaatusmeetmena selle reservatsiooni siia pannud võib ka juhtuda nii, et kokkuvõttes me ei peagi mingisugust raha tagasi küsima. ka see olgu siinkohal öeldud. mis puudutab kulutõhususindikaatoreid, kaks tuhat kuusteist oli kolmas aasta, kulutõhususe hinnangu indikaatorid äh, avaldati iga-aastases tegevusaruandes. me töötasime välja metoodika, andmaks aru äh, miinimumindikaatorite valiku osas ja seda viisime läbi iga kontrollisüsteemi osas jagatud haldus, otsehaldus, äh, grandid, mitte teadusuuringute fondid, äh, muud hanked, traditsioonilised ametid ja delegatsiooni kokkulepped. ja kui kontrolli kogukulu nominaalväärtuses pisut kasvas kahe aasta jooksul, saab siiski täheldada kulutõhususe osas edasiminekut kontrolli osas, võttes arvesse selliseid faktoreid nagu oluline maksete kasv, uued portfellid, mida me saime aastal kaks tuhat viisteist, nagu te mäletate aastast kaks tuhat viisteist alles vastutame me teadusuuringute eest. selle võtsime teiselt peadirektoraadilt üle. võib-olla siinkohal ongi kõik, mida ma vastuseks võiksin öelda ja veel üks asi, mis on oluline. me ei kaasa jagatud halduse kulusid äh, liikmesriikides teatud määral. kui me oleksime lisanud äh, liikmesriigid, et ka nemad oleksid oma kulutused meile teatanud, siis oleks äh, liikmesriikide halduskoormus tõusnud ja seda me ei tahtnud. Äh, eriti arvestades, et nad teg-, pidid tegelema samal ajal rändekriisiga. nüüd teie küsimus, kas teil on piisavalt raha ja piisavalt inimesi, kui ma seda nüüd niimoodi tõlgendan väga lihtsalt. ma arvan, et äh, meil on väga hästi läinud raha mõttes, vähemalt hetkel, kuid äh, samas peate teadma, et meil on vaja ka suurt paindlikkust ja meid võib oodata ees uus kriis, näiteks üks näide. Türgi arvud on äh, oluliselt alanenud, samuti Kesk-Vahemere rändetee, samuti juulis ja augustis-septembris arvud äh, kukkusid, kuid kui me võrdleme seda eelmise aastaga, oktoobriga, kui oli tipptase, nii et vaatame seda teatud äh, ettevaatusega ja nüüd ühtäkki testitakse nüüd äh, Lääne-Vahemere rändeteed. aastal kaks tuhat kaheksa nägime me seda võib-olla Lääne-Aafrikast Hispaaniasse. nii et me peame olema väga paindlikud. mis puudutab töötajaid, ma arvan, et võin öelda ja kolleegid ka on väga kadedad, ma arvan, minu peale. ma olen saanud toetust, väga olulist toetust töötajate osas. mitte nii palju, kui ma küsisin, ei saanud ma, aga siis ka siiski suurel määral arvestades olukorda, mis meil praegu komisjonis on üldiselt ma arvan, et äh, komisjon on pannud raha sinna, kus seda tõesti vaja on kulutada. üks indikaator, ma arvan, mis on aja jooksul olnud oluline, äh, üle, üleaja töö, töötame rohkem, äh, teeme ületunde kui teised peadirektoraadid, nii et, nii et siin töötame pingeliselt, kuid me oleme tõesti saanud uusi töötajaid. mis puudutab Türgi fondi FITSi, ilmselt, ilmselt kuulete ka Digineeri peadirektorilt, kes vastutab selle rahastu haldamise eest, aga minu info on selline, et on hetkel olukord, kus me ei ole mitte ainult võtnud kohustuse vaid oleme ka maksed teostanud juba esimese kolme miljardi osas. ma ei tea, kas Stefan oskab siin midagi täienduseks öelda, me oleme ka usaldusfondidega töötanud. ja paraku viimane küsimus, mis puudutas võtmetulemusindikaatoreid. see on õige. tulemusindikaatorite osas tekkis küsimus äh, sellest, et inimesed olid saanud raha ja toetust, summad mul hetkel, neid mulle hetkel on teatanud eile, aga ja üldiselt me vaatame tagasisaatmise üldist pilti tulemusindikaatorite osas. umbes kakskümmend tuhat inimest mälu järgi, kes kes on saanud äh, vahendeid reintegreerimise jaoks, kui nad siis vabatahtlikult tagasi pöörduvad oma päritoluriiki. ma arvan, et äh, see indikaator on parem ja teine oleks, nagu, oleks veel alajaotus. suur tänu. aitäh, panin ennast ka kõnelejate nimekirja meil on siin see uus omnibus e, eelarvemäärustik ning e, see puudutab siis e, usaldusfonde Euroopa Liidu sees. kas teil on vaja usaldusfondi selleks, et eraldada Euroopa Liidu raha Euroopa Liidu seest põgenike teema lahendamiseks, aitäh? Frau Vorsitzende, meine äh,, meine Erfahrung mit Trustfonds. proua esinaine, usaldusfondidega on mul selline kogemus, et need on sellised instrumendid mis viib, viivad parema koordineerituseni sisemiselt komisjoni sees. ning teiseks, see annab võimaluse ka kiiremini reageerida ja vähem bürokraatlikult reageerida. seetõttu võin, kujutan ma ette, et tulevikus võiks mõelda ka sisemistele usaldusfondidele, aga rohkem ma selle kohta öelda ei taha, sest see on osa sellest üldisest arutelust järgmise finantsperspektiivi üle ka. ma küsin veel ühe asja. mis komisjoni menetluskorras valesti on, et teil on vaja sellist instrumenti, et oma tööd paremini korraldada? meie siin kojas oleme näiteks selle vastu. Sie haben vollkommen recht. Äh teil on täiesti õigus kindlasti saab äh, probleeme lahendada ka teisiti, aga minu ja mu kolleegide kogemus, kes on töötanud äh, usaldusfondidega, on see, et see tähendab justkui, et üks äh, fond vastutab nagu kõige eest see, see toob kõik erinevad aspektid ühe katuse alla, äh, aga loomulikult on see seotud ka inimeste juhtimise küsimusega. jah, ma tean vist küll, millest te äh, räägite. aitäh, rohkem sõnasoove ei ole, seega teiega oleme saanud ühele poole ja annaksin järgmisena sõna peadirektor Viisele. Uh, suur tänu, teen väga lühidalt ma arvan, et kaks tuhat kuusteist on olnud selline aasta, mida iseloomustavad äh, üleminekud ja uute algastuste alustamine, nagu näiteks Välisinvesteeringute Fond, mis võetakse sel aastal vastu, sellel nädalal, see jõustub, me valmistasime ette ka, alustasime vahearuandet LSI programm, kogu LSI programmi osas, samal ajal Äh, masinavärk on toiminud, kolm märkust esiteks. neljas, neljandal aastal veamäär, neljandat aastat juba veamäär kahaneb, oleme nüüd alla kahe protsendi jõudnud, üks koma kuuskümmend seitse protsenti on veamäär, teiseks kaks reservatsiooni minu aastaaruandes, üks on hästi tuntud, Aafrika rahurahastu, vaatamata edusammudele, otsustasin ma selle jätta nii, nagu me eelmisel korral rääkisime, on ka kontrolli elemendid. esiteks jaanuari siseausi, auditi hinnang, mille tulemus oli, et edusamme on, kuid on siiski ka ohte ja riske, eriti mis puudutab institutsionaalset suutlikkust ja meie institutsionaalseid suhteid Aafrika Liidu komisjoniga, eriti mis puudutab hankeid ja äh, kogu äh, selle osakonna suutlikkust, kes seda juhib. summa, mis on seotud riskidega, on madal, kümme miljonit umbes. kuid meie silmis oli reservatsioon vajalik säilitada, sest me ei ei ole protsessi lõppu jõudnud veel. Äh, aruandluse parandamine, retroaktiivne rahastamine, võtmeküsimuseks on, et me peame sambapõhise hindamisega tegelema, selle me algatame järgmisel aastal, kui muud tingimused on täidetud. et me hiljem tagasi selle juurde enam ei tuleks ja ja veel üks reservatsioon, mis puudutas erist, eristatud reservatsiooni, see puudutas just veamäära. arv, kuigi see on alla kahe protsendi ja ka mitmeid kordi, muuseas parlament on see ja kontrollikoda on seda soovitanud ja ka komisjon sisemiselt, et me üritaksime pisut eristada. ja me võtsime õppust mineviku kogemustest viimastest aruannetest ja tõepoolest äh, nägime valdkondi, kus veamäär on äh, riskiks ja kus ta on mm, madalam selleks, et ja jõudsime grantide osas ja otsese ja kaudse juhtimise osas ning kaudse juhtimise osas, nii et me leidsime, et mõnes valdkonnas olid mõningad riskid. eriti viimasel juhul on ka suuremad summad mängus läbi rahvusvahelise organisatsiooni ja see võib ka olla tõusuteel läbi äh, Arenguameti. siin me oleme selle valguse vihku toonud ja oleme võtnud meetmeid selle probleemi lahendamiseks, nii et ütleksin nii, et see oli reservatsioon, mis oli ettevaatuspõhimõttel vastu võetud, aga ka selle, lihtsalt selleks, et paremini mõista, äh, milline on reaalne olukord äh, lõpparvude taga, ehk siis äh, suvel kinnitasime halduskava, mis põhimõtteliselt äh, äh, sätestab peamised riskid äh,, programmi hinnangud, võrdluskriteeriumid sel-, auditite suurendamine ja kontrollimeetmed selleks, et intensiivistada dialoogi rahvusvahelise organisatsioonidega, no eriti ÜRO-ga. me oleme kõikide ametitega ka hiljuti kohtunud. menetluste lihtsustamine, teadlikkuse tõstmine, koolituskampaaniad ning kontrolli tõhustamine. ja mõningatel juhtudel ka koha peal kohaloleku suurendamine. Äh, siinkohal sellega piirduksin, loodetavasti järgmisel aastal äh, õnnestub äh, meil jääkmäära veelgi kahandada ja näidata, et tulemused ka selles valdkonnas, mis viivad, annavad, aitavad kaasa selle madalale summale, kuid siiski on seotud praegu hetkel veel riskidega summade osas, mis, mida sellistel viisidel kulutakse, mis on siiski kõrge ja võib jäädagi kõrgeks, eriti arvestades strateegilist partnerlust, mis meil on ÜRO süsteemiga ja arvestades ka viimast flagship algatust sooküsimustes. siinkohal ma lõpetan ja vastan hea meelega teie küsimustele, suur tänu. raportöör, palun. aitäh, härra Manserviisi, selle sissejuhatuse eest. me oleme alati kurtnud, et see äh, et, et, et äh, räägitakse kõikidest komisjoni valdkondadest üheskoos, aga nüüd on te, teie valdkond on natukene erinev. veamäära puhul näeme me paranemist kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal oli see kaks koma kolm protsenti, nüüd on see liikunud kahe protsendi suunas, aga on endiselt küsimus, kas ei peaks diferentseeritumalt lähenema, kas ei peaks vahet tegema nüüd äh, nendel äh, kahel osal, te mainisite nelja eriti ohtlikku valdkonda mis loomulikult moodustavad suurem osa meie tegevusest, rahvusvahelised organisatsioonid ja agentuurid on üks valdkondi, mida te peate madalama riskiga osaks. mina aga kuulen, kui ma olen erinevates riikides külas, e, e, sealsetelt e, diplomaatidelt, et, et napib läbipaistvust välja er, eraldatud vahendite puhul ning samuti on küsimärke otsese eelarvetoetuse puhul nendele riikidele. ehk siis partnerorganisatsioonide puhul on kõrge riskitase, aga otsese eelarveabi puhul teie arvates on riskitase madal vahest selgitate, et kas teil on siis parem kontroll kui rahvusvaheliste organisatsioonide puhul ning siis soovisin ka küsida veel, et milliseid rahvusvahelisi organisatsioone või agentuure te silmas peate, kas ka liikmesriikide ameteid? kui me räägime öö, riskide vähendamisest ning tõhusamast eelarve kasutamisest siis ÜRO organisatsioonide puhul, ma saan aru, on need numbrid eriti kõrged. siit tuleneb minu küsimus, et kui meie oleme juba kõige suurem maksja nendesse organisatsioonidesse, siis kuidas saab saavutada ka seda, et Euroopa Liit on nähtavam ja et on näha, et see raha tuleb tõesti Euroopa Liidust. et olgu ta siis UNESCO põgenikeamet või midagi muud. ÜRO oma peaassambleel juba ütles isegi, et on vaja ka finantsasjades reformi neil läbi viia ning seega või, võib-olla saaksite teiegi selles protsessis osaleda. siis äh, järgmisena te tõite välja need äh, kolm äh, võtmemõõdikut ehk siis protsentide hulk, see kolmekümne päeva küsimus ning ka personali küsimus delegatsioonides. kas see välise abi haldamisraport äh, mida, mis on ette nähtud äh, artiklis kuuskümmend seitse äh, lõige kolm, kas seda viiakse läbi usaldusväärselt? Need raportid on tegelikult ju hea alus usaldusväärseks kinnitamiseks, võib-olla peaks need avaldama, veel üks märkus, Aafrika usaldusfond. Aafrika usaldusfondi puhul räägime me maksetest Sahelile, Põhja-Aafrikale, Aafrika sarvele. Need, neid arveid Olafi või komisjoni poolt ei kinnitatud, miks te siis äh, arvate, et äh, neid arveid tuleks selle usaldusfondi puhul kinnitada? aitäh. Uh, uh, aitäh, härra Zeller. Äh, proua Kressler läks oma koalitsioonipartneriga CDU-st kohtuma, aga ta tuleb peatselt tagasi. niisiis äh, võib-olla vastate nüüd äh, härra peadirektor ähm, äh, härra Zelleri küsimustele. jah, loomulikult me saame alati rohkem diferentseerida, aga me peame kuskilt alustama, nii et, et laske meil see esimene katse ära teha kui me võtame ainult selle äh, arvu üks koma kuuskümmend seitse veamäär ja see on allpool kahte protsenti, nii et, et äh, veamäär väheneb ja ausalt öelda, ega me ei oleks pidanud seda ju tegema aga meil on ju kõigil sama eesmärk, me tahame asjadele valgust heita ja rohkem teha ja tuginedes siis nendele äh, raportitele, analüüsidele, hinnangutele, me äh, tõesti äh, vaatasime kõik läbi ja oleme jõudnud selleni, millest me täna räägime ja me siin räägime olulisest veamäärast, me ei räägi teistest asjadest, me tegime kindlaks, et need vead, Äh, mis sagedamini esinevad, esinevad just sellise haldamisviisi juures, mida ma mainisin. tegemist on üsna selliste tavaliste asjadega, nagu lihtsalt maksekinnitus jääb kahe silma vahele või dokumendid hankemenetluse osas, need ei ole tegelikult äh, projektiga üldse seotud või, või käibemaks, mis on hinna sees niisiis äh, meil siin tekib äh, alati konflikte rahvusvaheliste organisatsioonidega, näiteks kui me anname läbi rahvusvahelise organisatsiooni lõppkasusaajale äh, raha, siis meie probleem on see, et kui me kontrolli pärast teostame, me ei oma juurdepääsu sellele materjalile. sama asi juhtub siis, kui Äh, kasutame kalkulatsioone, see on jällegi üks viis äh, riskide tuvastamiseks. Äh, see ei tähenda seda, et raha on ära raisatud, et see on kuhugi mujale pandud või seda on valesti kasutatud, ei, me lihtsalt räägime riskidest ja arvestades neid riske, siis me kehtestame kõik need meetmed, mis on väga üksikasjalikud kui ma koostan äh, nimekirja sellest, äh, mida me teeme ja üritan lihtsalt äh, asjadele läheneda, siis kui ma vaatan näiteks kontrolliraamistikku, see on üsna keeruline asi, sest selles osas valitseb üsna palju arusaamatusi näiteks ühe või teise teema juures, kui kaugele me võime minna maksetõendite kohustamisega Äh, ja me teeme ka, äh, tõesti teostame kontrolle selleks, et saada juurdepääsu sellele, mis meil vaja on ja aruandlus on ka keeruline. Äh, ja kui me lihtsalt ähm, avastame, et mõni menetlus on riskantsem kui teine lihtsam menetlus, siis see ongi selliste kontrollide tulemus ja meil on väga pikk äh, äh, nimekiri meetmetest, mis on tegevuskavas, äh, mis loodetavasti aitavad vältida veaohtusid aga veamäärale on meil üks koma kuuskümmend seitse protsenti. lihtsalt seda, mis me teeme, on selleks, et me saaksime asju paremini selgitada. Äh, ja loomulikult äh, vaatame, millised on tulemused järgmisel aastal, kas me peame veel rohkem diferentseerima, siis oleme valmis. mis puudutab nüüd eelarvetoetust, siis selle alusel ja sõltumata sellest, mida mõned diplomaadid liikmesriikides on öelnud ja neil on täiesti legitiimne õigus seda öelda, aga ma arvan, et me oleme olnud äh, kohalikul tasandil äärmiselt läbipaistvad, sellepärast et meil toimuvad arutelud iga nädal liikmesriikide esindustega Äh, samuti hindame me, millised need ohud on. ja võib-olla mäletate, möödunud aastal me juba arutasime seda ja me esitasime äh, me, me lä- äh, äh,, eraldasime kakskümmend üks inimest äh, selleks, et jälgida paremini, kuidas siis riikides äh, raha kasutatakse, nii et, et me to-, suurendasime oma kohalolekut seal, kus toetusest tundus puudu jäävat mis puudutab ähm, äh, nüüd ähm, äh, EMA-d, ähm, siis möödunud äh, aprillis me esitasime parlamendile esimese aruande, nii et, et me oleme olnud täiesti läbipaistvad ja me teeme ka tegevusaruandes sellest kokku, et ma olen selle juba ka parlamendile esitanud, meil möödunud aastal oli väga pikk arutelu, seal olid võib-olla ka mõningased arusaamatused, aga kõik siin kojas võivad tunnistada, et me tegime seda, mida pidime tegema ja andsime selle asja üle. teiseks, me teame, et ühelt poolt on äh, suured edusammud, sellepärast et delegatsioonid äh, mis ähm, on saavutanud selle etaloni äh, kuuskümmend protsenti vähenemine kuus kaheksakümne kuuest delegatsioonist äh, on seda saavutanud, eelmine aasta oli see näitaja üheksa ja kakskümmend üks, kahekümne eesmärgist on täidetud, nii et, et seega võib öelda, et sumus on positiivne. jah, on üks äh, asi, mis tõstatab küsimärke nimelt maksetega viivitamine ja see on tõesti midagi sellist, millega me tegeleme. jah, me vaatame täpselt äh, läbi oma sätteid ja üritame konkreetselt äh, sellega, et kas maksetega saab viivitada või, või me peame maksma kolmekümne päeva jooksul, me muudame oma jätkumeetmete süsteemi ja muudame ka arveid, mis selle kõigega seotud on. ka selle kallal me tegutseme, aga Äh, tegemist on suundumusega, mis lõppkokkuvõttes on positiivne. mis puudutab nüüd neid usaldusfonde, siis äh, ma ei taha praegu hakata nendest kõnelema, aga on üks äh, saavutus, mis on seotud selle, nende väliste usaldusfondidega. see on olnud doonorite kõige paremaks koordineerimise vahendiks. see on äh, Äh, Aafrika sarve osas, aga ka Kesk- ja Lääne-Aafrikas koordineerida siis seda mõju. Äh, ma nüüd äh, loomulikult ei taha öelda, et kõik toimub automaatselt, aga ma viitasin sellele, et seda rändeteed üle Vahemere kasutatakse vähem, sellepärast et midagi on juhtunud, on investeeritud just nimelt sellesse regiooni ja nüüd äh, see võib-olla avaldab mõju ka rändele, ma mäletan, milline oli olukord kahe tuhande kaheksandal aastal, äh, kui äh, inimesed tulid Lääne-Aafrikast ja seetõttu me pidime olema väga valvsad ja teeme nüüd koostööd Kambjaga, Mauretaaniaga, Senegaliga selleks, et selliseid asju ära hoida. me oleme koostanud, nemad on koostanud ka raporti ja nad avaldavad meie raporti aga nagu ma ütlesin, selline siis see olukord on, mis praegu valitseb äh, selle küsimuse ellurakendamises, aitäh. aitäh. ma ei näe, et äh, rohkem sõnasoovijaid oleks, niisiis äh, suur aitäh, härra Manserviisi, et siin osalesite ja läheme järgmise kõneleja juurde härra Aguiar Machado, kes on merendus- ja kalanduspeadirektoraadist. Ähm, teid on siin juba vaalade pärast äh, kritiseeritud, äh, inglise keeles see sõna äh, on sama, mis minu päritolupaigu Wales. niisiis aitäh, äh, meie peadirektoraadi äh, kaks peaprioriteeti aastal kaks tuhat kuusteist oli reformitud kalanduspoliitika ellurakendamine ja koos kõrge esindajaga äh, teatise vastuvõtmine rahvusvaheliste kalavarude juhtimise teemal ja see on üks äh, jätkusuutlike arengueesmärkide osa. Äh, reformitud kalanduspoliitika ellurakendamine loomulikult oli meie tegevuse keskmes ja me teeme tõesti väga tugevat tööd selleks, et edendada jätkusuutlikku kalandust Euroopa Liidus. Ähm, kasutame selleks tervet rida reguleerivaid meetmeid, aga ka rahalist toetust, vähendamaks ülepüüki ning äh, soodustamaks siis äh, keskkonnasõbralikke kalapüügitavasid Äh, Euroopa äh, äh, Merendus- ja Kalandusfond eraldab siis igale liikmesriigile vahendeid läbi ühe operatiivprogrammi, erandiks on Luksemburg. niisiis kakskümmend seitse liikmesriikide tegevuskava komisjoni poolt võeti vastu detsembris kaks tuhat viisteist. ja Äh, pärast ähm, äh, programmide heakskiitmist, siis ähm, äh, oli väike viivitus, ähm, aga nüüd hakka, sest olid viivitused just mitmeaastase finantsraamistikuga, õigete õigusloomealaste vahendite loomisega, aga nüüd on raha kasutamine alanud ja meil on praegu kakskümmend liikmesriiki, kes on juba teatanud äh, Ähm, haldusasutuse äh, nimetamisest selle fondi jaoks ja kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal äh, finantsjuhtimise vallas oli peamiseks prioriteediks ja on jätkuvalt ähm, äh, eelkäija ehk siis Euroopa Kalandusfondi tegevuse lõpetamine. see fond tegutses aastatel kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat kolmteist ja selles vallas on meil head tulemused kaheksa liikmesriigi tegevuskavade osas. me teeme väga tihedat koostööd eh, nende liikmesriikide asutustega ning eh, meie peadirektoraadist eh, toetavad mei-, on meil siis teatud toetavad meetmed ja ka rida ülesandeid, mis siis liikmesriikide ametiasutustel tuleb ellu viia ja me, me Äh, kontrollime ka nende täitmist, käime missioonidel, korraldame sadamakülastusi ja nõnda edasi, nii et, et praegune olukord on selline, et äh, liikmesriikide vastavad asutused teevad tööd, komisjon jälgib seda ning äh, me rakendame korrigeerivaid meetmeid, kui see osutub vajalikuks. ei ole mingeid reservatsioone, mis puudutavad siis varasemaid aastaid niisiis ähm, meie fondist ei tehta täiendavaid äh, makseid enne, kui siis äh, lõppbilanss on paigas äh, iga programmi jaoks. niisiis see järelejäänud risk kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta osas on null koma viisteist protsenti ja see on tõesti kõige parem hinnang äh, meie mitmeaastasele korrigeerivatele meetmetele, see näitab, et äh, kohased finantskorrektsioonid aitavad äh, tõesti kindlaks tehtud riske vähendada ja jah, võib-olla teatud juhtumitel ka selle fondi tegevuse lõpetamisel tuleb riskiga veel arvestada, aga me ootame, kuni see töö on lõpule jõudnud see oleks siis äh, sissejuhatuseks minu poolt kõik. aitäh, härra Zeller. aitäh, härra peadirektor Machado. me teame, et aasta kaks tuhat kuusteist oli juba neljas aasta uue programmeerimisperioodi jooksul ja me peame tõdema, et kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta lõpul äh, saime kümme teadet äh, komisjonilt, äh, tähendab, komisjon sai kümme teadet mis puudutab siis liikmesriikide haldusasutusi ja sertifitseerimisasutusi, teie praegu räägite kahekümnest, jah, siis on nende arv juba kahekordistunud, aga see puudutab juba aastat kaks tuhat seitseteist ja e, kaheksa riiki ei ole ikka veel teavitanud oma asutuse määramisest ja see on äh, loomulikult äh, oluline, see aeglustab oluliselt äh, praeguste programmide ellurakendamist ning sellega seoses ka uus reformitud kalanduspoliitika, mida meie ka siin parlamendis toetasime kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal reservatsioon äh, kontrollisüsteemi kohta kehtestati kahele liiksemale Rumeenia, Bulgaaria, Poola, Portugal, Slovakkia. Äh, see reservatsioon äh, on seotud veomääradega nendes kaheksas riigis ning ja viga, veamäära uurimisega tegelesid siis ka liikmesriikide pädevad asutused. kas see on selline tavaline praktika teie peadirektoraadi puhul ja kui ei ole, siis miks ei ole ja kuidas teie korra, kontrollite liikmesriikide poolt esitatud andmete usaldusväärsust? ja siis veel üks äh, küsimus, äh, mis äh, puudutab siis neid kalanduspartnerluslepinguid. Need kokkulepped ja kontroll kalapüügi üle, kontrollikoda on tihtipeale siin vallas juhtinud tähelepanu nõrkadele kohtadele Äh, ja äh, tahaksin küsida, kas need programmid on kuidagi ka kooskõlas regionaalse strateegiaga ja muu Euroopa Liidu rahastamisega ja kas äh, nii saaks niimoodi paremini ähm, näiteks ühtlustada ka ähm, juurdepääsuõiguste tasusid teatud piirkondadele ja me peaksime vaatama ka, eh, mis saab siis, kui eh, määratud püügikvoote ei saavutata. komisjon eh, on ka tõdenud, et liikmesriigid vajavad siis uut püügikvootide andmebaasi ja kas liikmesriigid on sellist asja toetanud ja kuidas komisjon seda kontrollida saab, aitäh Äh, härra Machado. jah, aitäh. aitäh, Zeller, härra äh, Zeller, nende küsimuste eest, mis te esitasite. jah, teil on õigus. kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal oli meil kümme liikmesriiki, äh, kes olid teavitanud asutuse määramisest ja kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal on nende arv tõusnud kahekümneni, jah, mõned on veel puudus, aga Luksemburg siis äh, merendus- ja kalandusfondi programmis ei osale, nagu te teate, jah. Äh, programmi äh, käivitumises on olnud üsna suuri viivitusi, nagu te kindlasti mäletate. kõigepealt pidime kokku leppima reformi osas, kalanduspoliitika reformi osas, siis ähm, alles hiljem ähm, töötasime me välja määrused, ühissätete määrus Ähm, üldse kalandus- ja merenduspoliitika kohta, nii et, et on tõesti olnud terve rida viivitusi, mis on viinud selleni, et äh, täna äh, veel osades liikmesriikides vastavaid asutusi ei ole nimetatud. me oleme komisjonis sellega tõesti tegelenud, ma võin teile öelda, et ma ise olen kirjutanud äh, oma kolleegidele liikmesriikides korduvalt äh, volinik välja äh, Vela on sama teinud ja on korduvalt tõstatanud nõukogus, ähm, kalandusnõukogus selle teema ja teeb seda jällegi oktoobri alguses ning äh, aeg-ajalt on äh, volinikud, äh, kes nende fondidest vastutavad, ka alla kirjutanud teadetele, mis lähevad liikmesriikidele Äh, nii et, et me jälgime olukorda väga tähelepanelikult, aga mõnede liikmesriikide poole pealt asi veel viibib, me loodame, et selle aasta lõpuks asjad paranevad, aga ma ei saa seda tagada, et need seitse riiki selleks ajaks oma asutuse nimetavad. nii et, et me teeme, mis me saame, avaldame liikmesriikidele igal võimalikul juhul survet, nii et, et nad määraksid need ametiasutused Te. nüüd teiseks, mida me oleme teinud kaheksa liikmesriigi reservatsiooni osas tahaksin öelda, et ähm, meie töö äh, on keskendunud sellele, mida need asutused liikmesriikides teevad, nende kontrollimisele. Äh, see on olnud meie töö peamine osa, nad ise ei ole saanud äh, oma programme korralikult auditeerida ja seetõttu ongi mõnedele programmidele kehtestatud reservatsioon, aga me jälgime olukorda väga tähelepanulikult ja nagu ma ütlesin oma sissejuhatavas sõnavõtus, me käime siis koha peal ka ja vaatame, kuidas asjad äh, kulgevad ja mida äh, liikmesriigid auditeerimisasutused teevad ja, ja mis puudutab neid kajanduskokkuleppeid, jah, siis teil on õigus, ma viitan sellele, mida Kontrollikoda oma raportis on öelnud. ma ütleksin, et probleemiks ei ole mitte see, et liikmesriigid ei anna andmeid, probleem on selles, et meie partnerid ei ole äh, lähenemisviisi muutusega harjunud, jah, me oleme selle juba sisse viinud, aga äh, nagu me, äh, kohus, kontrollikoda ütleb, et me andsime teatud summa teatud riigile ja siis, kui te selle ületate, siis te peate järgmine kord X osa tagasi maksma, aga kui ei, siis saate järgmine nädal jälle, nii et, et väga raske on muuta äh, Äh, suhtumist äh, riikides, äh, nad mõtlevad, et see on lihtsalt raha, mis neile antakse, ei ole mingi konkreetse probleemiga seotud. aga me oleme olnud edukad mm, ähm, aga me peame seda asja edasi arendama, kui need kokkulepped aeguvad ja me hakkame läbirääkimisi pidama uute üle, aga teil on täiesti õige, me juba oma uude poliitikasse need muutused sisse võtame. aitäh Äh, väga palju ei ole äh, sõnasoovijaid ja palju ei ole siia ka enam jäänud. Äh, härra Zeller, mul on veel üks vihje. ma toetan teid igati, härra Mats, parim, parimastki poliitikast ei piisa, kui selle rakendamise käigus selgub, et suurem osa sellest midagi ei arva. ja me peame mõtlema ka jätkusuutlikkusele ja tulevastele põlvedele ja kahjuks peame me tõdema, et eh, enamik eh, liikmesriike käitub siin hooletult eh, ja parlament seda ei toeta ja ma loodan, et kolleegid kalanduspoliit-, kalanduskomisjoniga sellega sobivas vormis ka tegelevad, aitäh! aitäh ja nüüd äh, meil on probleem, äh, nüüd me peame jätkama härra Lemetriga, aga teda ei ole siin ja äh, proua Sukat ei ole ka. suur aitäh selle mõttevahetuse eest. ja oleks tõesti hea, kui me teaksime, millal härra Lemetri siia jõuab ta, äh, me teatasime juba, et olete ajakavast ees, nii et, et loodetavasti jõuab ta siia kuskil viie minuti pärast ja proua Sukat ka hoiatame. hästi, katkestame siis seniks koosoleku ja siis jätkame. Ah.

ja, wir fahren fort, ich möchte Sie herzlich begrüßen. jätkame. tere tulemast, härra Lemeeter. räägime regionaalpoliitikast. eelmisel nädalal käisime Ungaris ja seal toimus ka väga intensiivne delegatsioonireis. kolm teie peadirektoraadi äh, inimest olid ka kaasas ning kogu aeg tundsime, et meie eest hoolitakse hästi Äh, teatasin ka, et, et seal to, öö, äh, tehti teatud äh, järelevalvet, loodetavasti tähendab see, et meie tulevane koostöö saab olema väga hea. nüüd siis teie ettekanne kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta kohta ning siis saavad kolleegid komisjonist teile küsimusi esitada, palun. Frau Vorsitzende, vielen Dank ähm,. Honourable members uh,, good afternoon. lugupeetud parlamendiliikmed, tere päevast. teen tõepoolest väga lühidalt. ja oma sissejuhatava sõnavõttu. Te olete juba isegi näinud, et reservatsioonide arv eelmise aasta kohta on vägagi võrreldav sellega, mis meil oli eelmisel aastal. on toimunud väike kahanemine ja see on tegelikult parem, kui see isegi võib tunduda esmapilgul, sest eelmisel aas-, esimene aasta oli pisut eriline. väga hilja saime me, aga nagu regulatsioonid ette nägid aastateks kaks tuhat seitse, kaks tuhat kolmteist, saime liikmesriikide lõpetuspaketid äh, veebruari kaks tuhat, veebruariks kaks tuhat seitseteist lõpuks ehk siis me ei saanudki täielikku hinnangut äh, kõigi nende sulgemispakettide osas äh, läbi viia selleks hetkeks, mil me pidime otsuse langetama selle kohta, kas me siis võtame vastu reservatsioone või ei. mis puudutab meie hinnangut veamäära osas eelmisel aastal meie seisukoht on, et kahanev äh, trend jätkub võrreldes eelmiste aastatega. ja loodame muidugi et kontrollikoja ene-, oma hinnang järgmisel nädalal näitab ka sedasama. nii et äh, kokkuvõttes äh, teeme nüüd intensiivset tööd nende sulgemispakettidega, mis siis puudutavad aastat kaks tuhat seitse, kaks tuhat kolmteist. ja nagu ette nähtud ajakavas nende sulgemiste osas oleme välja saatnud niinimetatud märkuste kirjad augusti lõpuks. et kuue kuu jooksul pärast pakettide saamist ootame liikmesriikide vastuseid. väljavaated on, ütleksin, sellised, et üks kolmandik programmidest aastatel kaks tuhat seitse, kaks tuhat kolmteist loodetavasti sulgetakse selle aasta lõpus ja suur tänu teile! aitäh! ehk siis jääb kaks kolmandikku veel, millega siis ei ole lahendust leidnud. härra raportöör, aitäh, proua esinaine. suur tänu ka härra Lemeetrile, et te siia tulite. eelmisel nädalal mina ei käinud mitte Ungaris, vaid naaberriigis Rumeenias regionaalkomisjoniga, sest pidime tunnistama, et mitmetes liikmesriikides on suured viivitused uue perioodi alguses ning Rumeenia on üks nendest riikides, riikidest. kus selgus, et regioonid ise Äh, regioonidele tuleb, regioonid on endale aru saanud, et, et no nemad ise saavad ka nüüd projekte taotleda, aga nende tegevus on pärsitud. mis puudutab äh, tõukefonde, siis äh, sellest me ei pea rääkima. minule meeldib ühtekulus, aga, aga hea raha kulutamine meeldib mulle veel paremini tõukefondid peaks majanduslikke erinevusi liikmesriikide vahel läbi äh, investeeringute vähendama. milliseid positiivseid arenguid võib näha, et äh, majanduse areng liikmesriikides ja regioonides äh, ühtlustub? kas võib näha, et tõukefondid on toiminud toiminud või on, toimub areng lihtsalt tänu majanduse arengule. siis finantsperiood kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend, taotlused peavad täitma teatud tingimused, ka need niinimetatud eeltingimused ning te ning, ning öö, liikmesriigid öö, on, on seda kritiseerinud, sest see pikendab menetluskorda, mil, mida teie arvate sellest peadirektorina, sest see on üsna uus instrument, mis siin regionaalpoliitikas sisse toodi. milliseid, kui, kui palju öö, tegevuskavasid on praegusel hetkel öö, ellu viidud, kahe tuhande kuuekümne, kuueteistkümnendaks aastal oli see protsent seitsekümmend. mis eh, eh, on teie arvates põhjus, et tegevuskavasid õigeaegselt ellu ei viida? kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta lõpuks eh, valiti välja kakskümmend kuus koma üks projekti Tšehhi Vabariigis, Austrias, Küprosel oli see protsent alla kümne protsendi, Hispaanias pole veel ühtegi projekti välja valitud, mida te saaksite teha selleks, et kiiremini asjad läheks. kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta lõpuks ei sa-, olen saanud kinnitust kolmkümmend kolm protsenti eh, eh, projektidest, miks selline viivitus teie arvates aset on leidnud, kuidas seda olukorda mõjutada? siis eh, taotluste esitamise perioodil alates kahe tuhande eh, neljateistkümnendast aastast on eh, ära kasutatud seitsekümmend kolm protsenti rahadest, see võib tähendada seda, et eh, vajaminevad summad kahe tuhande kahekümnendaks aastaks on veel suuremad kui eelmises perioodis, mida te võiks ära teha selleks, et aidata liikmesriike et töö käiks kiiremini. Rumeenias sain ma teada, et see N pluss kolm reegel äh, re-, reegliga spekule-, spekuleerivad mõningad liikmesriigid ning Brexiti tõttu võib-olla ei saa neid äh, vahendeid enam kasutada, kuidas te siis äh, kavatsete öö, tagada, et öö, kõik need rahad leitakse? ka eelmise perioodi jaoks. siis Euroopa Investeerimispanga poolne kaasrahastamine. mida te saaksite selliste projektide kohta öelda? ning siis, mida saaks TG Regio selle kohta öelda äh,? Mi, äh, milline Äh, äh, selle kohta, et äh, liikmesriikide haldusaparaat, mis moodustab umbes kolmteist protsenti kuludest, ja see toob kaasa üsna suured riskid. siis riiklikud finantskorrektuurid, kui kaugele nendega on jõutud ning kas Äh, on paranenud olukord riikides nagu näiteks Hispaania, eelkõige Hispaania. nii palju minu küsimustest. aitäh, härra peadirektor, palun. proua esinaine, proua raportöör, suur tänu, härra raportöör, suur tänu vergessen. ma lugesin üle kümme küsimust, võib-olla ma mõne unustasin. In English. üritan neile vastata inglise keeles. esimene küsimus oli üldisem. viivituste kohta, eriti Rumeenias. Rumeenia tõepoolest on see liikmesriik, kus me täheldame kõige vähem edusamme Äh, selle finantsperioodi jooksul, eelmisel aastal olin nelja, eelmisel nädalal olin, olin ma reedel Rumeenias ja selle visiidi eesmärgiks oli ainsana, ütleksin, saata nii hästi, kui me suudame abistada Rumeenia ametivõime kitsaskohtade tühjendamisel. see oli jätkuks minu asetäitja Norman Propensi visiidile, tema oli, käis seal juulikuus ja lepiti kokku tegevuskavaga, kavas Rumeenia ametivõimudega, nii et minu visiidi, minu visiit oli siis selleks, et teha kokkuvõtteid selle tegevuskava elluviimisest. ja ma pean ütlema, et üldiselt on näha edusamme kuid äh, äh, selge on see, et äh, lähtepunkt oli väga nõrk. ja siin saangi vastata teie küsimusele, mis puudutab ex-ante tingimuslikkust. Rumeenia oli see liikmesriik kuni hetkeni paar päeva tagasi, kellel oli kõige, kõige suurem eks ante tingimuslikkuse määr, eriti mis puudutas avalikke hankeid ja transporti. mainiksin neid kahte. transport on äärmiselt tähtis, sest äh, Rumeenias on umbes kolmandik äh, summadest äh, seotud äh, kas maantee või raudteetranspordiga seotud. Rumeenias on kaks ametid, kes valmistavad ette projekte, üks siis maantee ja teine raudteetranspordi jaoks. ja need ametid mõlemad on suhteliselt kehvasti täitnud oma ülesanded, mis olid nende pädevuses ja eks ante tingimuslikkuse kontekstis transpordi vallas leppisime kokku Rumeenia ametivõimudega, et et, et tuleks allkirjastada lepingud mõlema ametiga, äh, mis puudutaksid tulemuste tüüpi ja see saigi teoks kolm päeva tagasi. meie jaoks on see näide sellest, mida on võimalik ära teha, kui turv, surve on tugev läbi sellise mehhanismi nagu ex-ante tingimuslikkus. ilma selleta võib-olla see ei juhtuks avalike hangete osas täpselt sama lugu. viimasel hetkel, kuid siiski viimase hetke tegevus. seal, siinkohal olime kokku leppinud Rumeenia ametiasutustega, et nad peavad parandama lepinguid ehitusettevõtte ja ametiasutuse vahel kellega siis et, e-, ettevõte osales projektis. siiani vastavalt Rumeenia seadustele oli väga lihtne sattuda raskustesse. niipea nagu kui projekt on algatatud, kui tekkisid, kui tekivad raskused ehituse käigus, sest asjad võivad sageli jääda toppama õigussüsteemi ja siin taaskord Euroopa Investeerimispanga abiga Rumeenia ametivõimud äh, tundub, et nad on oma töö ära teinud, nad saatsid, tundub, sest nad saatsid kell üks äh, öösel vahetult enne seda, kui meie jõudsi-, kui mina jõudsin Bukaresti. nii et äh, kindlasti tuleb seda veel põhjalikult uurida. ja nüüd te näete seda aktiivset tegevust liikmesriikides ja hetk, on saabumas tõehetk eksante tingimuslikkuse osas. selle eesmärk tõepoolest oli, et lõppeda aastal kaks tuhat kuusteist, aga järgnes kuus kuud aega, liikmesriigid võisid oodata, enne kui nad pidi, aru andsid eksante tingimuslikkuse täitmise kohta, nüüd meil on aruanne ja meil on ka selge ülevaade sellest, mis on veel lõpetamata ja ligi kaheksasajast tegevuskavast, milles oli kokku lepitud, ainult nelikümmend ei ole tänaseks äh, täidetud ja kõik need nelikümmend liiguvad edasi äh, katkestuskomiteesse, nagu seda nimetatakse, kus otsustatakse kas äh, teatud maksed äh, peatatakse, äh, tuginedes loomulikult proportsionaalsuse põhimõttele ning ja seoses vastavate valdkondadega. me ei arva tegelikult, et neid otsuseid tuleb nelikümmend, sest me näeme seda tegevuse aktiivsust hetkel, aga kõik tingimused, mis on seo-, seatud, paljud neist on ka juba ennetavalt täidetud, nii et ei olnudki vaja enam tegevuskavasid. ja ma usun, et nii nagu me ütlesime ka juba märtsis ettevaatlikult, kui me tegime esialgse hinnangu eksante tingimuse, tingimuslikkuse mehhanismi kohta, et see on endaga kaasa toonud reaalsed muutused liikmesriikides ja väga sageli on kiirenenud Euroopa Liidu õigusaktide vastuvõtmine, võtame näiteks äh, veesektori, vee hinnapoliitika, äh, jäätmesektori, äh, jäätmetöötluskohustused. nii et täna on meil, ütleksin ma, koli-, konsolideeritud üldine ülevaade kas see süsteem on täiuslik, ilmselt mitte. on tõsi, et oli tohutu hulk eksante tingimuslikkuse juhtumeid, sellega kaasnes äh, suur bürokraatiakoorem, nii et tulevikus äh, tuleb seda süsteemi ilmselt ratsionaliseerida, tuleb keskenduda just sellele, mis on esmatähtis kvaliteetse investeerimise osas ühtekuuluvuspoliitikas, kuid meie jaoks on see siiski üldiselt väga positiivne areng ühtekuuluvuspoliitika osas, see on kaasa aidanud sellele, et on seatud raamtingimused, et siis lõpptulemusena võiks meil olla parema kvaliteediga investeeringud, kui, kui, kui muidu need investeeringud oleksid olnud nüüd äh, viivitustest üldisemalt, mitte ainult Rumeenias. Te ähm, ka rääkisime selekteerimisest, projektide väljavalimisest, äh, vahemaksete kontekstis ja määramise küsimusest. ma alustaksin määramisest. määramine ei ole täna takistuseks äh, hüvitamise kontekstis meie poolt sest need mõningad määramised, mis on veel tegemata, on seotud peamiselt piiriüleste programmidega. sellega on seotud tegelikult väga vähesed summad üle üheksa kümnendiku rahaeraldistest ühtekorralduspoliitika osas, seal on määramised tehtud ja see ei ole enam takistuseks Äh, vahemaksed, kuhu oleme jõudnud, paraku olukord on nukker. ma pean, tahan seda rõhutada iga kord, kui võimalik, eriti liikmesriikide enda kuuldes, te olete ka ühte põhjust juba maininud, tulevik on ebakindel pärast aastat kaks tuhat kakskümmend ja seega liikmesriikidel oleks targem keskenduda äh, praegusele hetkele ja teise, teine olu-, oluline põhjus on see, et jääb mulje, et on ühtekuuspoliitika osas absorbeerimisprobleemid. ja see ei ole, ei, jääb mulje, et on vaja kaheksa kuud, enne kui komisjon saab teha ettepanekuid järgmise finantsperspektiivi osas vahemaksete osas oleme umbes viie protsendi juurde jõudnud ja see kindlasti ei ole üldse rahuldav, see toob endaga kaasa selle, et antakse tagasi mõned miljardid selle aasta eelarvest. ja mis on selle seletuseks, ma arvan, et seletus on olemas ja seletus on, et seadusandja on osu-, on valinud kohustustest vabastamise, mis on minu jaoks naeruväärne. me räägime N pluss kolmest, aga siin ei ole isegi mitte N pluss kolmega tegemist, kui me vaatame selle mehaanika läbi, see on rohkem pigem N pluss neli või N pluss viis. tõin teile Rumeenia näite, mis on näide, mida saaks kasutada ka teiste liikmesriikide puhul, kus äh, programmid võeti vastu mitte aastal kaks tuhat neliteist, vaid kaks tuhat viisteist miinimumkohustus nende liikmesriikide jaoks on, et selle perioodi lõpuks, kahe tuhande kahekümnenda aasta lõpuks, N pluss kolme reegel tähendab, et nad peavad äh, esitama maksenõuded ühe kolmandiku oma taotlussumma osas ainult perioodi lõpuks, see ei ole distsipliin, see on täiesti vastupidine nähtus. ja ma arvan, et me näeme siin loogilist või, või, või inimlikku või midagi või mingi loomulikku tagajärge, mis on bürokraatial, millega ei kaasne survet edasi liikuda. veel pisut positiivne pilt äh, on projektide väljavalimise osas siin oleme teinud tohutuid edusamme viimase kaheteistkümne kuu jooksul. kui võtame ERDF-i ja Ühtekuuluvusfondi, siis äh, selektsiooni määr kasvas üheteistkümnelt määra, protsendilt neljakümnele protsendile kaheteist kuu jooksul. nii et asjad on, on liikumas ja liikumas üsnagi kiiresti. nii et on teatud lootus, et äh, järgneva paari aasta jooksul. ei pea me tegelema äh, distsipliini probleemiga. kuid liikmesriigid on liikunud nii aeglaselt siiski, et täna mõned äh, liikmesriigid on juba äh, kohustustest vabastamise ohus selle aasta lõpul. mõned liikmesriigid ei ole siiamaani veel esitanud maksenõudeid selleks, et sellest ohutsoonist välja tulla ja viimaste päevade jooksul olen nende tähelepanu sellega juhtinud, kirjutanud neile. ma ei usu, et kohustustest vabastamist selle aasta lõpus tuleb, ma usun, et kõik liikmesriigid lõpuks ka esitavad äh, vajalikud maksenõuded selleks, kuid oht on palju suurem järgmise aasta lõpus, mis oleks siis esimene aasta, kus N pluss kolme vabastamine on äh, rakendatav selliste riikide puhul nagu Rumeenia, kus programmid võeti vastu aastal kaks tuhat viisteist ja see ongi põhjus, miks me nii aktiivselt tegutseme. ja kui ma kohapeal olin, siis äh,, siis pidasime läbi ka mõningate kohanduste osas nende ärakasutamis äh, Äh, suutlikkuse osas, nii et, et, et kõike võiks kiirendada. Te rääkisite ka üldisest ühtekorralduspoliitika eesmärgist. lähenemisdünaamikast. meil on kolme aasta ühtekuuluvusprojekt kohe ilmuma äh,, aruanne kohe ilmus üheksandal oktoobril, iga kolme aasta tagant teeme me seda, hindame viimaseid äh, lähenemise äh, tulemusi ja kriis on tegelikult äh, üsnagi takistanud Äh, seda seni jätkuvat lähenemisprotsessi Euroopa Liidu kontekstis. liikmesriikidel, need liikmesriigid, kes kriisis kõige rohkem kannatasid, Kreeka, Portugal, Hispaania, natuke vähem Itaalia, samuti need liikmesriigid hägustavad pisut pilti Äh, lähenemise osas. kõige vaesemad Euroopa Liidu piirkonnad on aga jätkuvalt äh, liikunud lähenemise teel üsna kiiresti. Äh, ärme räägi täna mitte ainult raskustest, vaid räägime ka positiivsetest trendidest. Rumeenia on kõige kiiremini kasvav majandus Euroopa Liidus, ligi kuus protsenti. see on üldine trend Kesk-Euroopas ja see ka jätkub üsnagi veenvalt, nii et äh, Kesk-Euroopa üsna jõuliselt jõuab teistele järgi. mainid need liikmesriigid, keda kriis kõige rohkem puudutas, Portugal hetkel kasvab pisut kiiremini kui Euroopa Liidu keskmine, Kreeka osas äh, hoiame pöialt Hispaania viimased äh, kolm aastat kasvanud kiiremini kui Euroopa Liidu keskmine ja Itaalia on järele jõudmas Euroopa Liidu keskmisele. viimased uudised on seega üsna positiivsed, aga neli-viis aastat äh, on siis pärast kriisi on siiski olnud seotud äh, raskustega Vahemere Lõuna-Euroopa piirkonnas finantsinstrumendid, ka selles osas saate meilt lõpliku rakendusaruande ja perioodiks kaks tuhat seitse, kaks tuhat kolmteist lähipäevadel. ja kui ma ei eksi, siis äh, saadame selle teile käesoleva kuu lõpul. nagu mäletate, oli üsna suur lõhe finantsinstrumentidesse makstud raha vahel ja selle raha vahel, mille, mida toetuse saajad said. isegi kaks tuhat viisteist lõpus oli kolm neljandikku sisse makstud rahast ainult jõudnud lõpp abisaajateni. oma raportis äh, on arv, mis on ligikaudu üheksakümmend viis protsenti Ähm, kõlblikkusperioodi lõpuks, mis oli märts kaks tuhat seitseteist. nii et ma ütleksin, et äh, üldiselt peaaegu ko-, täielikult äh, kasutati vahendeid ära äh, finantsinstrumentide osas viimase kõlbulikkusperioodi lõpuks, mis on väga hea ja raportis näete ka kvalitatiivseid hinnanguid saavutuste kohta, äh, ta-, mida siis saavutati tänu nendele finantsinstrumentidele perioodil kaks tuhat seitse, kaks tuhat kolmteist. peaaegu eksklusiivselt äh, üheksakümmend protsenti, kui ma ei eksi, keskenduti toetusele, mis andi VK, anti VKE-dele. Euroopa Investeerimispanga maksed, siin ma vastaksin hea meelega pigem kirjalikult, sest enamus finants, instrumente ei lähe läbi Euroopa Investeerimispanga. Need äh, pannakse paika liikmesriikides peamiselt või isegi regioonides, mõnikord äh, Euroopa Investeerimispank või Euroopa Investfond äh, leiavad kasutamist vahendajatena, kuid pigem on see erand kui reegel. nii et antud perioodi osas on tõsi, et näiteks VKI-de algatuse puhul, mis on, mis liigub läbi äh, EIF-i, kuid nüüd viis või kuni viis-kuus liikmesriiki on äh, seda kasutanud. juhtimise kontrollisüsteemid, kas see oli teie küsimus, seitseteist protsenti, äh, kus me leiame, et on puudujääke Can you perhaps uh, kas te võiksite võib-olla täpsustada pisut? ja das war die Frage äh.... see küsimus puudutas seda, et kas teil on mingisugused hinnangud selle kohta, äh, Äh, äh, et need riiklikud, millisel määral need riiklikud administratsioonsüsteemid, millele kulub kolmteist protsenti raha, äh, tekitavad uusi ris-, riske Ja, sonst äh, kann man diese Frage auch, glaube ich, schriftlich. jah, das ma. sellele võite te ka ju kirjalikult vastata. jah, nii ma teengi. Financial uh, corrections uh.... finantskorrektsioonid, ma arvan, et te siin vist küsite selle kohta, kui usaldusväärsed on arvud ja kui suur on jälgitavus liikmesriikide tegevuse osas. see on oluliselt paranenud viimaste aastate jooksul ja nüüd on meil täielik kindlus nende arvude osas, mida me mainime. kui ma õigesti mäletan, aastatel kaks tuhat seitse kuni kolmteist meil oli umbes seitse miljardit korrektsioone liikmesriikide ametiasutuste poolt ja, ja veel kolm miljardit, äh, mille algatas siin meie ja vastupidiselt selle, mis äh, juht-, oli mõned aastad tagasi, kus pilt oli ilmselt ebatäielik, sest liikmesriigid äh, äh ei andnud aru järjepidevalt. kuid nüüd mulle tundub, et praegused arvud on igati korrektsed ja peegeldavad äh, fakte. ja lõpetuseks äh, reservatsioonide arengu kohta tegin mõned äh, märkused selle kohta sissejuhatavalt. üldiselt on peaaegu võrreldav tase reservatsioonide puhul mis puudutab aastaid siis kaks tuhat seitse, kaks tuhat kolmteist selles võrdluses. Äh, reservatsioone oli meil juhtudel, kus lõpp, sulgemisdokumendid kas olid veamääraga aastatel kaks tuhat viisteist, kaks tuhat kuusteist, mis oli kõrgem kui viis protsenti või siis, kui olid tõsised ähm, äh, rakendusala piirangud auditis, äh, mida, mida, mida läbi viidi. ja see juhtus tavaliselt siis, kui kulutused äh, leidsid aset väga hilja programmiperioodi kontekstis, finantsinstrumentide osas eriti, ja kus auditi tegija tegi märkuse, et neil ei olnud äh, võim-, materiaalset võimalust äh, kontrolli läbi viia. ja seal ka me siis äh, võtsime vastu reservatsiooni. ja ja märkuste kirjades, mida me siis saatsime lõpp, sulgemispakettide osas, me siis palusime auditeerijatel oma töö lõpule viia äh, lähikuude jooksul ja, ja heita valgust nendele valdkondadele, mida nad ei olnud veel analüüsinud. Hispaania osas konkreetselt on edusammud olnud üsna tagasihoidlikud viimaste aastate jooksul ja te teate, miks äh, on reservatsioone järjest rohkem Hispaanias sest üksainuke vahendaja võib äh, erinevates programmides osaleda. ja kuna reservatsioonid puudutavad äh, programme, siis äh, see tõstab arvu. pisut edu samme oleme seal teinud, kuid Hispaania ametivõimude lähenemine oli selgelt see, et nad Äh, tahavad selle ära lahendada programmide sulgemise etapis ja mitte varem. ja rõhutaksin omalt poolt veel kord, kindlasti olete seda varemgi kuulnud, et need reservatsioonid olid peamiselt auditi tagajärjeks, mis oli läbi viidud siseriiklikult ja mis oli osutanud nõrkadele punktidele nende vahendajate osas. aitäh, hea kolleeg Voon, palun. aitäh, kõigepealt äh, tahaksin ter-, äh, avaldada tunnustust peadirektorile nende e eelnevate tingimuste kohta. Need on olulised ja need on väärtuslikud ja need aitavad meil hoolitseda selle eest, et Euroopa Liit kulutab oma raha tõhusalt. loomulikult on väidetud, et need on põhjustanud viivitusi vahendite kasutamisel ja see võib-olla on ka õige, nii et, et võib-olla tulevikus peaks leidma viise, kuidas neid asju lihtsustada. võib-olla äh, võiks neid eeltingimusi tulevikus vähem olla. ja tahtsin esitada ka küsimuse selle osas, mis puudutab veamäära vähenemist. Te ütlesite, Eh, loodetavasti järgmine nädal ütlete, et see suundumus jätkub, et veamäär väheneb ja mis teie arvates on need konkreetsed meetmed, mis on aidanud kaasa veamäära vähenemisele eh, struktuurifondide osas ja ühtekuuluvuspoliitika osas? oluline on, et me seda teaksime, et me eh, ka tulevikus saaksime veamäära vähendada ja kõrgetasemeline töörühm tahaks üle võtta need teie soovitused ilmselt ja möödunud nädalal siseaudit viitas nendele lihtsustamistele, mida, võib-olla te tuletaksite meile meelde, millised need soovitused olid ja kuna te suudate need ellu rakendada? ja ma paluksin, et te vastuste voorus nüüd lühemalt teeksite, sellepärast et me peame ka proua Sukale veel natuke aega jätma, palun aitäh, härra Voon, äh, suur aitäh. lühidalt öeldes äh, arvan ma, et see pidev edu on seotud äh, kollektiivsete jõupingutustega ja samuti poliitikaga, mida kahe tuhande seitsmendast kahe tuhande kolmeteistkümnenda aastani järgiti, et suhtutakse halastamatult Äh, katkestustesse ja peatamisesse ja mis nende katkestamiste ja peatamistega olid äh, seotud just nimelt nii-öelda need väljumispunktid, äh, selged nõuded tugevdada juhtimis- ja kontrollisüsteeme, milles meie olime nõrku kohti avastanud ja see aja jooksul loomulikult äh, küll raskustega, aga ikkagi annab positiivseid tulemusi lõppkokkuvõttes kvaliteet paraneb. samuti tahaksin juhtida tähelepanu teisele elemendile. nimelt möödunud aastal esimest korda olid äh, meil kulutused äh, aastast kaks tuhat kolmteist ja natukene ka perioodist kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend ja me näeme, et nüüd, kus süt-, süsteem on radikaalselt muutunud, kus tehakse lõpparved iga aasta kohta, kus on netosummade korrektsiooni oht, kui äh, vigasid ei avaldata, avastata enne, kui komisjon need avastab Äh, siis me oleme selle väikse valimi põhjal, mis meil oli, kolmkümmend viis programmi, äh, siis äh, sulgesid oma arved aasta lõpus, see on jah, väike osa, tõenäoliselt oli tegu paremate programmidega, aga nad Nende veamäär on tõesti null koma üks protsenti, see on tõesti muljetavaldav ma arvan, et äh, see näitab, et äh, me peaksime äh, vähemalt loota saama, et see veamäära vähenemine jätkub ka praeguse perioodi lõppu, kuni praeguse perioodi lõpuni. mis puudutab lihtsustamist, siis me arvame, et antud perioodil oleme läinud nii kaugele, kui saime oma ettepanekutega, mis on esitatud ja mis loodetavasti võetakse vastu enne aasta lõppu äh, nõndanimetatud omnibus direktiivis. me loodame väga uuele äh, nõndanimetatud lihtsustatud kuluvalikutele, mida me liikmesriikidele selle omnibus direktiiviga pakume ja see võimaldaks äh, meil siis keskenduda sellistele, äh, äh, äh, kasutada siis ühekordseid makseid või kindlapiirilisi summasid selliste väiksemate asjade puhul. ja tõenäoliselt see saab teoks veel praeguse perioodi jooksul ja järgmise programmeerimisperioodi ajaks. ma arvan, et see meil ja kõrgetasemelisel töörühmal on sama soov, me teeme väga intensiivselt tööd Äh, ilma et me hakkaksime asju äh, uuesti välja mõtlema. me üritame lihtsalt äh, radikaalselt lihtsustada igat liiki reegleid, alustame abikõlbulikkusest ja käibemaksust ja ükskõik millistest reeglitest. aitäh sellega olema arutelu teiega lõpetanud ja oleme teile väga tänulikud, et te alati meie kutse vastu võtate ja jääme ootama järgmist arvamus, arvamuste vahetust ja nüüd tahaksin tervitada siis proua Sukat ja härra Martši-, Marketšanot ja proua Suka, anname teile nüüd siis oma ettekandeks sõna, palun Äh, niisiis, ma alustan, ütleb proua Suka, te mäletate, et äh, viimasel paaril aastal äh, pärast neid kriitilisi märkusi, mida tegi, tegi Kontrollikoda kui ka siseauditi talitus koolide finantsjuhtimise kohta ja siis pettuse juhtum, mis meil aset leidis on meie peadirektoraadi viinud selleni, et me oleme nii-öelda mainereservatsiooni kehtestanud Euroopa Liidu eelarvele neli aastat järjest ja ma mäletan väga hästi, et väga palju oli arutelusid, mis puudutasid koolide finantsjuhtimise juhtimist siin komisjonis ja ma kaks aastat tagasi ma ütlesin teile, et kui Äh, asjad ei parane, siis äh, mingil hetkel me peame valima sellise süsteemi, kus äh, loaandja roll peab olema tsentraliseeritud ja see peab olema koolide peasekretär. vahepeal on aga juhtunud see, et nagu te teate, viiendal septembril Euroopa koolide nõukogu ühehäälselt võttis vastu koolide uue finantseeskirja, mis näeb ette loa ametniku ja arveametniku äh, ametikoha tsentraliseerimise, see on väga positiivne areng ning arvestades seda, et siseauditi teenus on saanud nüüd selle reservatsiooni sulgeda ja kontrollikoda on andnud meile väga positiivset tagasisidet ähm, koolide finantsjuhtimise arengu koha pealt, siis ma loodan, et kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal saame need reservatsioonid kõrvaldada ja järgmisel aastal te meid siin enam ei näe. kas teie tahate ka veel midagi lisada, härra peasekretär? aitäh, et andsite ka mulle sõna, jah, ma võin ainult kinnitada seda, Äh, mida äh, proua Suka just ütles, äh, me oleme teinud tõesti väga palju tööd Euroopa koolide süsteemi kallal, oleme levitanud nii-öelda usaldusväärse finantsjuhtimise kultuuri kõikides nendes koolides ja inimesi, kes sellega tegelevad, eelarvega koolides tegelikult ei ole väga palju ja me oleme tõesti teinud äh, jõupingutusi selleks, et äh, nende kohustusi jagada. meil on praegu nii-öelda automaatne ühendus maksete jaoks ja me kasutame kõigi tehingute puhul topeltallkirju. ja seda on kinnitanud ka siis raportid, mida oleme saanud Kontrollikojalt äh, kahe tuhande viieteistkümnendal aastal, nad olulisi vigasid ei leidnud ning me ei ole veel saanud kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta aruannet, aga meil on esialgne info, et see on samas suunas. meil on ka toimunud viis välisauditit neljas koolis, vabandust, viies koolis, ütleb kõnelejad Äh, kõige suuremas koolis, mis meie süsteemis on ja ka väiksemates ja kõikide puhul on koostatud kvalifitseerimata arvamus. nii et, et me tõesti äh, teeme oma parima, et äh, saavutada see, et reservatsioon tühistatakse me kasutame IPSA standardeid raamatupidamisaruannete koostamisel ja äh, sel aastal siis äh, raamatupidamise koondaruanded esitati õigeaegselt, äh, nii et, et ma arvan, et kõik see näitab neid jõupingutusi, mida me oleme teinud, aitäh! aitäh, raportöör! aitäh, lugupeetud esinaine, aitäh proua Suka ja aitäh ka peasekretärile Euroopa koolid on meile südamelähedased ja kallid ja seetõttu äh, peame neil ka silma peal hoidma, et seal kõik reeglitepäraselt toimuks ja ei ole mingit kahtlust, et seal mingeid vahendeid kuritarvitatakse. Äh, äh, te andsite meile väga optimistliku prognoosi teie vaatevinklist Euroopa äh, eelarvest tuleb peaaegu seitsekümmend protsenti teie koolide aastaeelarvest ja varasemal ajal äh, kontrollikoja hinnangul äh, tehti, oli seal väga palju, mida kritiseerida selle kohta, kuidas vahendeid eraldati ja kasutati. liikmesriigid on Äh, äh, seda ka, äh, teie tegevust aga toetanud, nii et, et kuidas te seda siis näete, et, et selliseid erinevaid hinnanguid on antud näiteks kon-, kontrollikojalt ja liikmesriikidelt veel, kas te olete üritanud siis liikmesriikidest saada positiivseid hinnanguid selleks, et saada eelarve täitmise kinnitamise, siis kas Äh, need kooli juhatuse koosolekud, mis toimuvad, kas volinik võtab sealt ka osa ja kas äh, see üldine äh, on mõeldud ka üldisele Euroopa koolide auditile ja kui ei ole, siis miks ei ole? ja veel üks küsimus. kui novembris kaks tuhat seitseteist parlament ja nõukogu saavad komisjonilt teatise Euroopa koolid ähm, äh, administratiivse struktuuri reformimise kohta, kuidas seda siis kõige mõistlikumalt teha, palun. kes nüüd siis sõna võtab? hästi aitäh selle küsimuse eest, ma üritaksin vastata teie esimesele küsimusele, te viitasite erinevustele nende raportite vahel või aruannete vahel, mis meie kohta on varem koostatud ja mis koostatakse nüüd. ma arvan, et siit need erinevused tulevadki, ma arvan, et äh, meil läks natukene aega selleks, et süsteem suudaks neile raportitele reageerida Te teate, et on teatud viivitus selle aja vahel, mil eelarve nii-öelda äh, suletakse, siis toimub audit ja siis koostatakse raport, nii et, et miinimumviivitus on vähemalt kaks aastat ja kui ma viitasin sellele auditile, äh, mida Lodžit palusime, siis äh, Äh, see tehti kahe tuhande seitsmeteistkümnenda, teha, tehakse kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta eelarve kohta ja tagasiside kontrollikojalt saame selle kohta alles järgmisel aastal. nii et, et ma viitasin rohkem praegusele olukorrale, äh, olukorrale, mis on kontrollikoja juba avaldatud raportites ja need ulatuvad siis tagasi aastasse kaks tuhat viisteist kas äh, raportöör tahab äh, sekkuda veel? jah, me teeme seda kirjalikult, aitäh äh,. rohkem sõnasoovijaid ei ole, nii et oleme selle päevakorrapunkti ammendanud ja oleme ka tänase päeva, päevakorra ammendanud, tahaksin kõiki tänada, ai proua Suuka, te tahate ka midagi öelda? Äh, lihtsalt äh, mõned asjad, mis puudutavad komisjoni osalemist e juhatuse koosolekutel, jah, nad osalevad, aga ainult äh, üritasime kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal süsteemi reformida ja äh, konventsiooni, rahvusvahelist konventsiooni läbi vaadata ja liikmesriigide poolt ei olnud selleks mingit soovi Eh, sellest ajast saadik oleme üritanud eh, reformida süsteemi seestpoolt ning eh, oleme lubanud ka teile ja see jõuab teieni enne aasta lõppu, nimelt raport selle kohta, millised on komisjoni mõtted koolitussüsteemi toimimise, reformimise kohta. paljusid asju härra Maketšano juba mainis, aga reform, süsteemi reform sõlmub, sõltub liikmesriikidest suur aitäh. Äh, jah, äh, küsimus ei ole mitte selles, et me ei oleks äh, tahtnud teile inimressurssidest anda võimalust kõnelda, aga meid huvitasid Euroopa koolid, saate muul teemal kirjalikult vastata. tänan, et te tulite, me säilitame kontaktid ja Euroopa koolid ja regionaalpoliitika on oluline, nii et, et aitäh ja kohtume jälle neljapäeva hommikul kell üheksa, aitäh.